nüüd otseselt sellest, kas me toetame üleminekuprotsessi Egiptuses, siis äh, lõppjäreldused siin on üsna selged uh,. üks äh, äh, lause, mille ma siit nüüd tsiteeriksin, Euroopa Liit on pühendunud läbi partnerluse Egiptuse läb-, üleminekuprotsessile kaasa aitama ja me tõesti otsime praegu siis kõige paremaid viise, kuidas oma vahendeid kasutada, mitte ainult naab-, naabruspoliitika kaudu, vaid nagu härra Brock ja ka teised äh, on öelnud, Euroopa Liidu demokraatia ja inimõiguste instrumendi ja stabiilsuse instrumendi läbi, mis meie meelest on mõlemad äärmiselt kasulikud taolistele olukordadele vastamisel. üsna mitu ministrit et äh, rääkides Egiptusest või Tuneesiast, rääkisid tegelikult äh, laiemalt äh, sellest, et me peaksime kasutama regionaalset lähenemist ja regionaalseid organisatsioone nii palju kui võimalik. räägime me siis viis pluss viiest või Vahemere Liidust. ja selles kontekstis mõned ministrid viitasid peasekretäri seda siis Vahemere Liidu peasekretäri avaldusele ja ütlesid, et on väga selge vajadus tõsta see küsimus välisministrite kohtumise päevakorra prioriteetide sekka. mis nüüd puudutab neid kaitstud konflikte ja kas keegi kavatseb need ka lahendada, mis meie oleme väga selgelt välja öelnud, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist, mis koondab endas ÜVJP ja ühenduse lähenemise ja pärast äh, välisteenistuse järk-järgulist äh, käimalükkamist on meil tõesti kavas siis Euroopa Liiduna mängida senisest suuremat rolli taoliste konfliktide lahendamisel me teame, et väga paljudes konfliktides, näiteks nagu külmutatud konfliktid Transnistrias või äh, Mägi-Karabahhias, äh, on ühenduse meetmeid juba rakendatud, näiteks nagu usalduse ülesehitamise meetmed. mitmetes küsimustes, need, mis on öö, äh, otseselt seotud öö, president Mubarak, Mubarakiga, plaan B-ga ja reisikeelu panemistega peaksin teie tähelepanu kahjuks viitama tõsiasjale, et ei äh, saavutatud konsensust äh, välisministrite seas nendes küsimustes. Te olete liiga karm, äh, härra Kaaler. härra Kaaleri sõnu saalist ei olnud kuulda. Makedoonia tõesti ja eh, päevakorras Makedoonia küsimust ei olnud. kuid kui küsimus seisab selles, et kas mina oma kolleegidega järgin neid arenguid seal, jälgin neid arenguid piirkonnas, siis vastus on jah. teatavat muret on meile tekitanud näiteks meediavabadus ja me oleme seda muret ka väljendanud eh, ametkondadele härra Kaaler, austatud parlamendisaadik Kaaler, viitas proua Tomašenkole ja sellele, et teist korda järjest ei antud talle võimalust äh, tulla. Äh, täna rääkisin ma Ukraina meedia ees ja ütlesin oma seisukoha väga selgelt välja ja seda võiks siis sõnastada järgnevalt. loomulikult äh, ma austan äh, kohtu ja prokuröri, prokuröri otsuseid Ukrainas, kuid samas väljendan teatavat äh, muret selles seos, selles suhtes, et ma ei saa sugugi mitte kaasata kõiki osapooli Euroopa alastes aruteludes, mis olulised on kõigile ja et kahetsusväärne on see, et ma oma Ukraina kaaslasi ei saa kaasata. sellega ma siis nüüd piirduksingi. suur tänu, härra Füüle mulle tundub, et me mõlemad võitsime eh, sellest kohtumisest eh, nii mõndagi. Teie saite aimu sellest, millised on eh, seisukohad parlamendis ja meie saime tealt, teilt teavet. eks ootame-vaatame, praegu asjad iga minut muutuvad, nii et suur tänu, härra Füüle. kui lubate, siis ma veel ütleksin paar sõna üks asi on muidugi anda teile ülevaade välisministrite kohtumisest, teine asi on see, et äh, ma olen pidevalt teile kättesaadav selleks, et detailsemalt rääkida tervest reast nendest küsimustest, kas kohtume siis bilateraalsel tasandil või komisjoni tasandil, nii et minu äh, pühendumus teie koja ees on ilmselge. suur tänu! Like kallid kolleegid, ähm, tuletan teile veel kord meelde, et päevakorrapunkt number kaheksa arutelu Albaania küsimustes toimub kinniste uste taga. see tähendab seda, et äh, kaheksanda punkti jooks, enne kaheksandat punkti ma kordan seda veel, aga nüüd võtab koha üle härra Albert Inise. Thank you, dear Bene, cari, cari colleghi, eh, we have to start. kallid kolleegid, me peame kohe kiiresti pihta hakkama tööga, sellepärast et ega meil eh, pikalt aega venitada ei ole. palun võtke istet ja palun ka vaikust. Passiamo ora alla, passiamo alla seconda. ja läheme nüüd edasi vaatame uuesti kahe tuhande kümnenda aasta Türgi eduaruannet, seda juba teist korda ja vaatame läbi selle eduaruande kohta ka resolutsiooni muudatusettepanekud. enne kui annan sõna raportöörile Riia Amen-Reutenile, tuletaksin teile meelde, et äh, esitatud on kolmsada viisteist muudatusettepanekut ja meie detsembri koosolekute käigus tehti ettepanek, et variraportööridele tuleks eraldada äh, rohkem äh, aega, pidades silmas äh, ülesande mahukust. Non si riesce a... Oh. Per favore colleghi, volete sedervi? Ma è acceso il... Eh, sì, sì, è acceso. Ja nii nagu ma ütlesin, esitati kolmsada viisteist muudatusettepanekut. seda üheksanda detsembri ja, ja üheksanda detsembri koosolekul esitati soov, et meil, me peaksime andma rohkem kõneaega äh, variraportööridele, kuivõrd äh, nende roll on olnud väga mahukas ja, ja oluline ja seetõttu teised kolleegid peaksid oma sõnavõttude puhul piirduma lühemate pöördumistega. kuna raportöör on kohal, annaksin ma kohe sõna pikemalt venitamata meie raportöörile. palun, Reet. Voorzitter, collega's. Ehm, dank u zeer. Mag ik, eh, mag ik vanaf deze plek eh, allemaal al mijn collega's bedanken? Want ik heb nog suureksin, tahaksin teid tänada kõiki saadikuid, kõiki kolleege, kes on panustanud äh, sellesse raportisse. proua Omerand teid katkestatakse, sellepärast et tõlkekanalid ei ole väga hästi paigas. proua Omerand jätkab, tahaksin niisiis äh, tänada veel kord kolleege tehtud töö eest. mitte kunagi ei ole ükski minu poolt äh, esitatud raport nii palju huvi üles kutsunud. minu eesmärk selle raporti puhul Inglise kanal ei tööta, Eesti kanal töötab väga hästi. tõlk vabandab, tegemist on mikrofoni probleemiga, kolleeg istub teise mikrofoni taha, loodetavasti kuulete siis ka tõlget alustame uuesti. lugupeetud esimees, sooviksin veel kord äh, tänada kõiki kolleege. tänaksin kolleege selle eest, et nad on esitanud äh, terve rea muudatusettepanekuid. luban teile, et kavatsen teha koostööd variraportööridega, et jõuda heade kompromissideni kvaliteetne kompromiss minu meelest on kompromiss, mis võimaldab suuremast osast muut-, muudatusettepanekutest üldse vabandada. härra esimees, meil ei ole võ-, aega selleks, et rääkida kõigist kolmesaja viieteistkümnest muudatusettepanekust ning seetõttu ma leian, et oleks väga hea, kui ma viitaksin oma seisukohtadele muudatusettepanekute kohta. ma olin üleval äh, kella poole kaheni öösel eile, et muudatusettepanekuid läbi lugeda. kasutasin kolme kriteeriumit, analüüsides muudatusettepanekuid. tegemist on resolutsiooniga, mis on väga ajakohane, parlamendivalimised äh, on kohe tulekul ja seetõttu ma leian, et on äärmiselt oluline, et me jääksime kindlaks oma seisukohtadele, äh, mis on olnud alati ka minu seisukoht, me peame olema objektiivsed, kriitilised, kriitilised nii Türgi suhtes kui ka meie endi suhtes ja peame olema konstruktiivsed. suur tänu! ja tahaksin korrata seda veel oma kolleegidele, et äh, lugedes ajalehti, iga päev, siis iga päev Äh, kui erinevad, me, me loeme erinevatest sündmustest, erinevatest intsidentidest äh, äh, ja aga ma arvan, et need intsidendid ei peaks mõjutama meie poliitilist lähenemist, meie jaoks on kõige olulisemad Türgi demokratiseerumise protsess ja kaasajastamise protsess ja nagu ma ütlesin, kõige olulisemad on Kopenhaageni kriteeriumid. ja veel üks üldine kommentaar, meie resolutsioon hindab kahe tuhande kümnenda aasta reformi, reformide edu, edukust äh, ja paika pannakse ka kahe tuhande üheteistkümnenda aasta prioriteedid meie jaoks, nii et ma arvan, et me peaksime keskenduma äh, heale tasakaalule prioriteetide vahel ning äh, peaksime saavutama ka tasakaalu kõikide teiste elementide vahel, mille me kaasame oma resolutsiooni. Äh, võib öelda, et äh, resolutsiooni maht ei võimalda kõiki üksikasju käsitleda ja seda meeles pidades äh, lugesingi ma kõik dokumendid eile õhtul põhjalikult läbi. tean, et kindlasti tuleb teatud lisandeid, mis äh, on kindlasti kasulikud, kasulikud ja samuti tuleb täpsustusi, mis aitavad meie sõnumit selgemini välja tuua. ja ma arvan, rõhutaksin veel kord, et me ei tahaks lasta erinevatel intsidentidel, mis juhtuvad iga, iga päev meie lähenemist mõjutada, tahaksime olla kriitilised ja konstruktiivsed härra esimees, muudatusettepanekuid esitati väga palju ja väga palju esitati muudatusettepanekuid äh, mingi, mõningate konkreetsete lõigete kohta ja ma arvan, et äh, tõesti tekstis on äh, teksti on võimalik parandada, nagu näiteks lõige kaheksa, mis käsitleb ajakirjandusvabadust ja lõiked kaheksateist ja üheksateist, mis käsitlevad usuvabadust. proua Poskurt kommenteeris ka naiste õigust käsitlevat äh, lõiget. selle lõike puhul võib-olla äh, tuleks seda sõnastust täiendada, täpsustada. ja nüüd mõningad äh, konkreetsed teemad. nagu proua Poskurt, nii ka mõned teised leidsid, et äh, vastuvõtulepe on juba vastu võetud selleks ajaks, kui muudatusettepanekuid äh, esitatakse. tõenäoliselt või võib-olla on teie teadmised täpsemad kui meie omad, kuid me kuulsime proua Malmströmilt, et põhimõtteline kokkulepe tagasivõtmise osas on sõlmitud ja kui järgmise kuu jooksul võetakse vastu, antakse ametlikud allkirjad, siis me võime selle ka sisse viia, aga praegusel hetkel töötame kompromissi kallal. Küprose osas me tahaks äh, Küprosele eriti äh, liiga suurt rõhku panna. meie eesmärgiks ei ole Küprose teemaline resolutsioon. me ei taha ka selle resolutsiooniga lahendada läbirääkimisprotsessi raskusi, loodetavasti läbirääkimisprotsess osutub edukaks, kuid äh, sellegipoolest on esitatud kümneid muudatusettepanekuid Küprose kohta ja minu alandlik arvamus oleks, et äh, minu algteksti tasakaal oli märkimisväärselt parem. paluksin kolleegil vaadata oma muudatusettepanekud kriitilise pilguga läbi. mina nõuan, et Ankara protokolli täiel määral rakendatakse ja ma nõuan ka oma resolutsiooni ettepanekus, et läbirääkimised kahe kogukonna vahel jätkuvad. ja siis veel, mis puudutab otsest kaubandust, siis õigus, parlamendi õigustalitus, talitus on selgelt välja öelnud, et Euroopa Komisjoni ettepanek otsese kaubandusmääruse kohta ei vasta meie standarditele, nii et ma ei toeta ühtegi muudatusettepanekut, mis seda kaubandust äh, puudutavad, äh, need muudatusettepanekud äh, tuleb tagasi võtta. ja mis puudutab äh, Armeeniat, siis paljud kolleegid otsustasid muudatusettepanekuid Armeenia kohta. mõnikord on inglisekeelsed, prantsusekeelsed muudatused, ettepanekud identsed. minu seisukoht on olnud Armeenia osas alati väga selge. olen alati öelnud, et ükskõik milline riik kes ei äh, tea oma ajalugu, on tulevikuta riik. ja seetõttu oli mul äärmiselt hea meel, kui protokoll allkirjastati ja see protokoll ei too välja mitte ajaloolist dimensiooni, vaid on äh, ka suunatud seejuures tulevikule ja annab võimalusi olukorra parandamiseks äh, piirialade inimestele ja see protokoll annab lootust, et äh, koostöö Armeeniaga tulevikus paraneb. seetõttu on oluline, et meie Euroopa Parlamendis äh, kutsuksime üles seda protokolli võimalikult kiiresti ratifitseerima ja ellu viima. see ei lahenda, ei pruugi lahendada kõiki probleemi. ma ei väida seda, aga ma leian, et äh, see protokoll oleks igal juhul heaks esimeseks sammuks lepitusprotsessis, mis on möödapääsmatu meil on ka varasemaid kogemusi Euroopa riikides selle sarnaste arengutega. härra esimees, meie sõnum peab olema selge. ma leian, et on oluline, et saavutame laiapõhjalise poliitilise enamuse, kes kõik toetaks meie sõnumit, tahaksin sotsiaaldemokraatide poole pöörduda ja öelda, et te teate, et ka minu fraktsioonis on inimesi, kellel on eriarvamused nendes küsimustes ja te võite loomulikult meile vastu vaielda, kuid me peame püüdma leida tasakaalu nende vahel, kes tahavad protsessi kiirendada ja nende vahel, kes soovivad protsessi öö, pisut veel viivitada. pöörduksin teie poole tungiva palvega toetada meie poliitilist sõnumit, mis on nii asjakohane vahetult enne Türgi valimisi. paluksin kõikidel fraktsioonidel olla koostöövalmid, mitte seista meie äh, kokkulepete vastu ja seda selleks, et provotseerida mingisugust reaktsiooni. ma palun, äh, et te oleksite valmis tegema koostööd, loodan, et kõik variraportöörid on sellise lähenemisega nõus ja paluksin äh, kolleegidel hakata juba ka muudatusettepanekuid, mida me ei toeta, tagasi võtma. aitäh! suur tänu! ja nagu ma ütlesin, variraportööridele äh, annaksime rohkem aega, kuid siiski ainult kolm minutit, härra Hauet. eks ma siis pean tegema kiiresti. kõigepealt tahaksin tänada proua Omen Reutenit ja ka mina veetsin öö lugedes muudatusettepanekuid, ma olen täiesti nõus selle põhimõttega, et me ei taha liiga üksikasjalikku resolutsiooni, meil on vaja tasakaalu, meil on vaja kriitilist, äh, objektiivset äh, resolutsiooni. Äh, proua raportöör tahab teha meiega koostööd, et kõike seda saavutada ja mina ütleksin, et me tahame heas koostöövaimus talle vastu tulla ja omalt poolt sama suhtumist üles näidata, olen nõus ka Küprose küsimusega. ka mina olen aru saanud, et ma, ja ma saan aru, et Küprose kolleegid tunnevad, et nad kirglikult peavad esindama omaenda huve, ma austan seda äh, ja meie oma fraktsioonis toimub eraldi kohtumine tõenäoliselt ka teistes fraktsioonides sel teemal, aga me peame leidma tekstid, sõnastuse Küprose osas, mis on äh, õiglane ja objektiivne, käsitledes mõlemat poolt objektiivselt kuid äh, me ei tahaks äh, seetõttu äh, selle küsimuse juurde liiga kauaks pidama jääda. tahaksin ainult öelda seda, et Türgi pool on esitanud uusi muudatusettepanekuid Ankara protokolli täitmisega kooskõlas ja see võib-olla viib positiivsetele arengutele, ehk õnnestub meil see kuidagi ka teksti sisse viia. otsekaubandus, jah ma leian, et on üsnagi märkimisväärne, et Euroopa Parlament ei taha Äh, sellel teemal sõna võtta, ma pean seda asja veel pisut äh, analüüsima, enne kui ma oma seisukoha välja ütlen mis puudutab meie muudatusettepanekut, siis äh, täisliikmelisuse eesmärk, integratsiooni suutlikkuse küsimus, progressile uue hoo sissepuhumine, need olid seisukohad, mille me esitasime eelmisel aastal ja kahel juhul saime me teiste toetuse, ühel juhul mitte kuid äh, me ei tahaks oma eelmise aasta seisukohtadest taganeda, esitasime need eesmärgid, need ettepanekud ja meie sotsiaaldemokraatide läbimõeldud seisukoht on, et äh, Türgi lõppeesmärgiks oleks täieõiguslik liikmelisus ja ma arvan, et me peaksime selle välja ütlema. ja see on meie seisukoht, ma olen kohtunud äh, Riiaga äh, ja ma olen põhjendanud meie seisukohti, aga me tahame igal juhul oma muudatusettepanekut esitada. ma mõistan, miks ta soovib pisut äraootavale seisukohale jääda. ja ma mõistan proua raportööri eesmärke, kuid ütleksin, et meie fraktsioon ei kavatse mitte kedagi provotseerida enne Türgi valimisi. võib-olla proua raportöör võiks oma pöördumisi siin paremini sõnastada, loomulikult meie resolutsioon on äh, äärmiselt oluline praeguses olukorras, staatus quo ei toimi, meil ei ole enam aega, äh, et läbirääkimistega venitada, Türgi läbirääkimiste osas on mõlemad osapooled juba tüdinud ja väsinud, meie sõnad on seetõttu olulised ja see, et me jääme lihtsalt, jätame asjad lihtsalt nii, äh, nagu need olid eelmisel aastal, ei ole õige suhtumine, me peame saatma sõnumeid ja sotsiaaldemokraadid eh, on välja öelnud, et see on ka meie eesmärk. suur tänu, härra Haavit! ja suur tänu, et te kõne ajast kinni pidasite. härra Lambsdorff, kolm minutit, palun. Ähm, suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada Riia Amen Reutenit äh, selle suurepärase töö eest, mille ta on ära teinud, tahaksin tänada ka kolleege, kes esitasid muudatusettepanekuid. ma ei jõudnud kõiki läbi lugeda, minu kreeka keel ei ole väga hea, nii et ma ei saanud seetõttu kõiki muudatusettepanekuid ka lugeda, kuna need olid erinevates keeltes, aga muudatusettepanekud, mida ma lugesin läbi, käsitlesid äh, sama probleemi, mis oli, mis meil olid viimastel aastatel olnud põhjenduspunktiga A ja mul, ma olin pisut üllatunud, et sotsiaaldemokraadid taas esitasid selle punktis punktis A. me oleme kokku leppinud viimase, viimase paari aasta jooksul sõnastuses, mis äh, on vastuvõetav kogu meie kojale ja mida oleme me kõik toetanud konsensuse äh, vaimus. ja kui me seda ei tee, siis me alustame jällegi põhjapanevat arutelu nagu paar aastat tagasi ja me ei saa seda endale praeguses olukorras lubada teiseks, jah, ma arvan, et need küsimused väärivad käsitlust, aga me ja, ja üldisemat lähenemist, aga me ei tohiks see vastu karta äh, üksikasju, me rohelised on toonud sõnavabaduse, arvamusvabaduse välja ja ma arvan, et sellised äh, asjaolud väärivad väljatoomist äh, ja ma arvan, et et sellised üksikasjad peaksid küll olema resolutsioonis sees ma arvan, et äh, äh, me peaksime püüdlema samade eesmärkide poole, mille, mida on Riia siin välja toonud, me peame olema objektiivsed, me ei tahaks kiirustades ülepeakaela tegutseda või lasta ennast igapäevasündmustest liigselt mõjutada, tahaksime objektiivselt analüüsida Türgi pingutusi kaasajastamise suunas. Äh, mõnikord me peame olema kriit-, kriitilised, kuivõrd kritiseerimist väärivat on palju, kuid meie jaoks on kõige olulisemad äh, põhivabadused, äh, arvamuse vabadus, sõnavabadus äh, ja me tahaksime, et sellised väärtused oleksid raportis ka kajastatud. me leiame, et tegemist on valdkonnaga, kus Türgil on siiski veel palju ära teha võrreldes esimeste Kopenhaageni kriteeriumitega. siis vastuvõtuvõime, Euroopa Liidu vastuvõtuvõime siin räägitakse, äh, räägiti varem vastuvõtuvõimest, nüüd lõimimisvõimest äh, ja ma arvan, et see lõimimisvõime on tegelikult Kopenhaageni vaimuga päris hästi kooskõlas. sellepärast, et äh, on ju öeldud, et liikmesus peaks tekitama uut dünaamikat ja ma arvan, et oleks õigustatud juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa huvides on kandidaatriigilt sellist dünaamikat nõuda. mis puudutab muudatusettepanekute teksti kaasamist, siis ma arvan, et mõned muudatusettepanekud on väga head. ma ei saa aru, kuidas kellelgi võiks olla Türgi tsiviilteenistuse vastu midagi. muudatusettepanek sada viiskümmend üks näiteks. jah, suur tänu. palju tänu härra Lamstorp, et tegite nii lühidalt. proua Flootre, palun kolm minutit. noh, äh, andke andeks, olin kuskil kuu peal, aga tulen nüüd tagasi Türgi juurde või oli see kuu Türgi kohal, see selleks äh, kolmsada viisteist muudatusettepanekut loomulikult äh, nagu seeni pärast vihma metsas, aga väga vähe on tegelikult neid, mis lähevad jäänud äh, proua Omen-Reuteni raporti üldisest suunast kõrvale, sellepärast et äh, enamus äh, siiski toetab seda raportit. väga palju muudatusettepanekuid on juba ju keelelist laadi ja nagu eelkõneleja ka ütles, on üsna palju muudatusettepanekuid, mis tahaksid rikastada sõnastust küsimustes, mis tegelikult on kaetud raportis ja võib-olla lihtsalt on täpsustavad oma iseloomult, nii et seega minu meelest ei peaks olema proua Omer-Reitenil väga suuri raskusi nende arvessevõtmisega. liberaalid ja sotsialistid on esitanud ühes suunas minevaid muudatusettepanekuid, meediavabadus, sõnavabadus, vähemuste vabadus, kurdide küsimus, naisküsimus nice, ja see ilmselt läheb täpselt äh, samas suunas, nii nagu mina olen juba algusest peale rääkinud, et meil oleks nimelt raport, mis äh, tõesti toob selgelt välja meie kriitika, mitte ei oleks selline lepitav oma sõnastuses, nii nagu proua raportöör on ka teinud. nüüd äh, rahvusvahelised suhted, Türgi suhted välismaailmaga täiesti selge on see, et Türgi on riik, mis kujuneb ja ongi juba kujunenud järjest olulisemaks rahvusvahelistes küsimustes ja minu meelest me ei saa olla enam rahul sellise lähemus, lähenemisega, mis on kirjas lõikes kolmkümmend üheksa, minu meelest see lähenemine tuleb ümber vaadata. Küpros ma oleksin samuti tahtnud näha siin samasugust tasakaalu nagu eelmise raporti puhul äh, sellepärast et äh, see aitaks meil äh, Türgit mitte näha isolatsioonis sellest, mis on tegelikult Euroopa Liidu äh, programmide sees ja, ja see nõuab siiski Türgilt teatavaid selgitusi, me ei saa ju, me ei ole tegelikult mitte midagi olulist Küprose osas öelnud kahe tuhande neljandas kahekümne neljandast aastast alates. nii et me peame kõiki osapooli üles kutsuma läbirääkimistele, mis on ju äärmiselt oluline. sama, mis puudutab liitumist, liitumisperspektiiv, äh, see kompromiss me oleme leidnud, see niinimetatud äh, lahtise lõpuga läbirääkimine, aga siiski läbirääkimine, see ei ole siin äh, mitte mingisugune eufemism, mida me oleme kasutanud, nii et lõpuks me räägime ikkagi ju liitumisest. nüüd muudatusettepanekud selle peatüki osas mis puudutab seda, et meie poliitika seni on olnud suhteliselt vastutustundetu, nimelt äh, Türgi praegu tegeleb põhise, uue põhiseadusega ja kohtusüsteemi reformiga ja meie ütleme täiesti õigelt, et Kopenhaageni kreetiumid on küll väga olulised, kuid äh, me ei saa ju öelda, et me ei kavatse sellegipoolest äh, avada kahte peatükki siseasjades ja põhiõiguste osas, kui me seda teeme, siis me kärbime Äh, nende tiibu ja, ja pidurdame tegelikult Türgi liitumisläbirääkimisi ja see on minu meelest natukene rumal ja minu meelest see tuleks kindlasti siin raportis ka välja öelda. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Van Orden, teil on kolm minutit, aitäh. Uh, uh, palju tänu, esimees Lu lubage mul kõigepealt öelda, et ma saan aru, et mm, siin kojas, igas fraktsioonis on väga erinevaid seisukohti, vaateid Küprose küsimusele ja ka meie fraktsioonis on täpselt samamoodi. Ehm, kindlasti Briti valitsus ja väga suur hulk meie fraktsiooni liikmetest eh, toetavad tugevalt eh, Türgi liitumist Euroopa Liiduga. ja mina omalt poolt tahaksin kommenteerida kolme aspekti kõigepealt eh, tuhande üheksasaja viieteistkümnenda aasta sündmused, tahaksin öelda nendele, kes tahavad esitada muudatusettepaneku, kasutades väljendit äh, Armeenia genotsiid. ma tahaksin nende käest küsida, et, et äh, kas sellest on abi, kui me meelega äh, solvame Türgit, nii-öelda lükkame ta eemale praeguses õhkkonnas, mis on väga nii-öelda õrn ja delikaatne tegemist on kalkuleeritud äh, solvanguga ju antud juhul äh, Türgi aadressil ja, ja Türgi valitsus on tegelikult mm, võtnud äh, ühendust Armeenia valitsusega, pakkunud välja võimaluse luua ühiskomisjon, mis tegeleb selle vastuolulise perioodiga ajaloos aastal tuhat üheksasada viisteist, viisteist ja, ja Armeenia tegelikult kahjuks ei ole positiivselt vastanud sellisele algatusele. niisiis need, kes tahavad meelega äh, olla mm, solvavad, süüdistavad eh, ja püüavad pidevalt sellist sõnastust kasutada, siis nendele ma tahaks öelda, et võib-olla võiks eh, nüüd sellise sõnastuse kõrvale jätta. ja mis puudutab Küprose küsimust, siis loomulikult ma eh, suhtun väga toetavalt, pooldavalt Küprose sõpradesse, aga viimase viieteistkümne aasta jooksul on nii-öelda asi liikunud edasi. Türgi, Küprose Türgi kogukonda ei, ei ole tegelikult eh, piisavalt palju ära kuulatud ja, ja need ei ole arvesse võetud selleks, et nende isolatsioon eh, lõpetada. minu arvates Riia lõik on väga mõistlik, see kutsub üles Türgi valitsust toetama jätkuvaid läbirääkimisi. Riia tegelikult on rohkem vaja, on vaja seda, et ka Kreeka valitsus ja, ja, ja Küprose Kreeka pool suhtuksid positiivsemalt ja toetavamalt läbirääkimistesse, siiski teie lõik sõnastus on mõistlikud. sama ei saa öelda mõningate parandusettepanekute kohta. ja, ja veel üks märkus, neid märkusi on küll rohkem, aga, aga täna tahaksin välja tuua veel energeetika peatüki. Riia sõnastus on ka siin väga mõistlik ja me oleks väga lühinägelikud siin parlamendis, kui me ei kutsuks üles avama energeetika peatüki ajal, kus me kõik püüame eh, parandada oma juurdepääsu energiaallikatele, eh, parandada ehm, gaasi ja nafta kättesaadavust, eh, nii et siin tuleb tunnistada Türgi osa antud küsimustes ning äh, need äh, uurimistööd, mis toimuvad Vahemeres, me peame seisma hea selle eest, et see kõik toimuks õiglaselt, mõistlikult. Äh, seega muudatusettepanekud, mis püüavad blokeerida energeetika peatükki, ma hoiataksin neid mitte arvesse võtma. aitäh. Giorgio, per favore, tre minuti. Äh, palju tänu ja nüüd Georgi kolm minutit Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι εμείς υποστηρίζουμε ένθ... Palju tänu, esimees. Mina tahaksin alustada sõnadega, mida ma olen juba korduvalt siin kasutanud. Nimelt meie oleme selle poolt, et Türgi liituks Euroopa Liiduga, loomulikult eeldusel, et ta on kõik ettenähtud tingimused täitnud ja me oleme alati öelnud, et me oleme huvitatud Äh, sellest, et äh, Türgi muutuks demokraatlikuks mm, riigiks ja, ja see on olnud alati meie seisukoht äh, eeldusena Türgi liitumisel. samas me teame, et on selliseid elemente, mis on esile kutsunud kriitikat, mis on tekitanud raskusi ja mille osas me tahaksime näha, et Kreeka, et Türgi äh, astuks samme, näiteks äh, vabastaks äh, kurdi poliitilised vangid ja, ja Armeenia genotsiidi küsimus, mille osas ei saa öelda, et, et seda ei toimunud. küsimus on ajaloos, ajalugu tuleb mõista, ajalugu tuleb ähm, ajalooga tuleb olla kursis, seda tuleb õigesti tõlgendada, nii et äh, põhimõtteliselt me ei saa eitada, et teatud ajaloolised sündmused on aset leidnud. raportöör, nii palju kui mina kuulsin, ütles seda, et Küpros ja Kreeka on äh, pidanud siin läbirääkimisi, võib-olla me peame olema siin nii-öelda mõistvamad. tegemist on ju riigiga, mille suhtes neil on väga isiklikud äh, kontaktid. nii et äh, tuleb mõista ka inimeste tegutsemisviisi ja mis puudutab Küprose küsimust Mm, siis ei saa öelda seda, mida on öeldud. Küprose küsimus tuleb lahendada. see läheb tagasi juba aastasse kaks tuhat neli. tuleb tagada inimõiguste austamine. ja meil on ka siin äh, majandusvaldkonnad, äh, majanduslikud küsimused, Türgi väidab, et äh, nende piirkonnas leidub naftat, kuigi see ei pruugi olla tõsi. on teisigi teemasid, kus on olnud edasiminekuid. nii et meil tuleb tagada see, et et leitakse üles kõik need inimesed, kes on kaduma läinud. Klaies, kaks minutit. voorzitter um.... palju tänu, esimees. raportöör eh, kutsub üles eh, koostama tasakaalustatud raportit ja, ja selleks äh, võtma tagasi teatud äh, muudatusettepanekuid, aga nüüd, kui ma kuulasin teiste fraktsioonide esindajaid, ei saanud ma küll julgust juurde, võtmaks tagasi oma muudatusettepanekuid, sest meie ülesanne on ju olla kriitiline Türgi suhtes äh, ja teostada järelevalvet kriitilisel moel ja, ja kui niimoodi vaadata Türgi edasiminekuid, siis äh, tuleb äh, öelda, et aastast kaks tuhat neli äh, ei ole erilisi edasiminekuid olnud, isegi öelda aruande kohta eduaruanne on, on ka eufemism, kui mõelda, et, et kas edu üldse on olnud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend viis, siit ma võtan oma nime ära, see puudutab äh, raporti lõiku kolmkümmend üheksa mis puudutab Türgi positsiooni Iraani suhtes eh, tuumarelva soetamisel. Eh, Türgi hääletas resolutsiooni vastu ÜRO Julgeolekunõukogus ja seetõttu eh, võtke minu nimi tagasi nii et, et see muudatusettepanek kakssada üheksakümmend viis jääb ainult härra Multsari nimi. aitäh! ma vabandan, kallid kolleegid, ehm, ülejäänud sõnasoovitajatele, kuna nimekiri, sõnasoovijate nimekiri on väga pikk, jääb ainult üks minut kõneaega. aitäh, kõigepealt ma tahaksin ehm, tänada eh, proua Omeroti nüüd väga hea töö eest eh, eh, nõustun sellega, et meil on vaja Eh, tõesti edasiminekuid selles osas, et Türgi parandaks oma suhteid naaberriikidega ning eh, peab tegema tihedat koostööd selleks, et tagada läbipaistvus, demokraatia edendamine, inimõiguste eh, tagamine. ja tõepoolest, ma nõustun sellega, et me peame tegema koostööd, töötama üheskoos selleks, et säilitada vastastikust usaldust üksteise vastu ning me peame äh, Eh, tagama ka selle, et Türgi edendaks poliitilist eh, dialoogi oma naaberriikidega, konstruktiivselt tuleb lahendada ka Küprose küsimus ning eh, Armeenia küsimus, nii nagu proua Omen Ruiten ütles, me peame nõudma tingimusteta protokollide ratifitseerimist ka monumendi küsimus, küsimuses ja mis puudutab rahvusvahelisi lepinguid, siis äh, ükskõik kui ammu ajaloos need on alla kirjutanud näiteks Angora leping Bulgaaria kodanike suhtes, siis see on kohustus, mida Türgi peab täitma ja head uudised tulid möödunud nädalal, kus Euroopa Liidu Türgi tagasivõtuleping sai komisjoni heakskiidu. ma tervitan Türgi ehm, soovi kirjutada alla ka Nabukole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 keeruka tööga, muudatusettepanekuid oli väga palju. aga me peame mõtlema selle üle, millise sõnumi me tahame välja saata. tuleb öelda seda, et et Türgi on siiski pühendunud ja meie näitame üles nii-öelda head usku ja soovi, et Türgi liituks Euroopa Liiduga. on olnud edasiminekut arengut ja arenguid eh, erinevates valdkondades, samas on olnud valdkondi, kus ei ole üldse mingeid edasiminekuid saavutatud, üheks klassikaliseks näiteks on siin Küprose küsimus. ja ma usun, et siin me ei saa asju jätta lihtsalt lahtiselt, nii nagu nad on, vaatamata sellele, et eh, suhteid on püüdnud parandada, on jätkuvalt olukord selline, et eh, Kreeka õhuväebaasi õhuruumi rikutakse ja, ja väga sageli eh, lendavad Türgi õhujõud sealt üle ja mm, sellega ei saa olla nõus, see ei ole vastuvõetav. nii et, et tuleb tagada head naabrussuhted suur tänu, härra esimees, ja suur tänu ka minu poolt äh, proua Oman Reutenile selle raporti eest. tõsiasi, et äh, muudatusettepanekuid on nii palju, ei olegi võib-olla nii üllatav, arvestades seda, et see rap-, arvestades seda, milliseid raporteid on esitatud eelmistel aastatel. minagi esitasin omalt poolt neid äh, näiteks põhjendustes tahtsin lisada äh, Euroopa Liidu raporti Türgiga majanduslike suhete osas, sellepärast et Euroopa Liit on Türgi kõige suurem kaubanduspartner ja viisade küsimist samuti, nagu te teate, see on üks tõsine probleem. nimelt, kuivõrd meil on juba see tagasivõtuleping, siis on tagumine aeg, et Euroopa Parlament võtaks endale siiski oma kohustused kanda ja öö, äh, annaks vähemalt öö, äh, ettevõtluse esindajatele ja tudengitele võimaluse viisavabadust nautida. ja nüüd Küpros, ka siin tagumine aeg üks tõsine ja avameelne arutelu maha pidada kõikides küsimustes, mis Küprost puudutavad kahe tuhande neljandal aastal Euroopa Liit võttis endale kohustuse Küprose Türgi kogukond isolatsioonist välja tuua. suur tänu! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tänu, kellel on üks minutit. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin omalt poolt samuti tänada raportööri ja tunnustan nii tasakaalukat raportit väga raskes äh, poliitilises äh, küsimuses kristlased, süriakid näiteks tekitavad mulle endiselt muret nende olukord ja see, et Kreeka ortodoksi äh, mungaklooster endiselt on kinni, kuigi on lubatud see avada, ja seda, et Türgi äh, ametkonnad äh, jõulumissa laiali saatsid Türgi osa, Türgi poolel väidet, väites, et tegemist on julgeolekuprobleemiga, eks selle selgitamine võtab neil väga palju aega nüüd Türgi osalus Gaza flotillas ning eh, Iisraeli riigi tunnustamise osas on samuti veel palju öelda ja ühtne julgeoleku ja julgeolekupoliitika endiselt on eh, nendega veel lepingud vastavalt sõlmimata ja Ankara protokoll täitmata Türgi poolt ja tõesti härra Oroglu äh, nende eh, toetaja ÜRO-s ei ole jõudnud eh, lahendusele. Türgi sõjavägi ei luba eh, sadamaid avada, see oleks ometigi ju suur heatahte avaldus Türgi poolt nendel läbirääkimistel. Neid, seal ei ela mitte keegi nendes sadamapiirkondades hooned varisevad kokku. Armeenia, kahetsusväärne on see, et Armeenia rahvamõrval ei ole viidatud ja Türgi on Aserbaidžaaniga põhi- äh,, Mägi-Karabahhi osas ju ometigi lepingud sõlminud ja see tähendab seda, et kõik on võimalik, aga miks mitte siis Armeenia puhul Mi? järgmine kõneleja, palun. suur tänu, härra esimees, ka mina omalt poolt tahan tunnustust avaldada proua raportöörile selle eest, kuidas ta on selle raporti kokku pannud. ka mina olen esitanud aga mõned muudatusettepanekud ja selgitaksin natukene nende muudatusettepanekute konteksti. mis nüüd puudutab äh, peatüki kahte, mille osas äh, tehniline kokkulepe on juba sõlmitud. see tähendab seda, et läbirääkimised tuleb käivitada, kuid käivitada reaalselt nii, et Türgi võiks äh, ühendusõigustiku üle võtta. ja tahaksin rõhutada seda, milliseid edusamme tegelikult Türgi on teinud seoses tehniliste kriteeriumitega, näiteks konkurentsi peatükis samamoodi tahaksin ma rõhutada seda, et peatükk, mis puudutab kohtusüsteemi ja põhiõiguseid, tuleb äh, uuesti avada, selleks et motiveerida Türgit neid äh, raskusi kõrvaldama, mis neil on tekkinud selles küsimuses. ja veel, peame tervitama seda, et Türgi on avaldanud toetust äh, raketitõrjekõlbi osas suur tänu ja järg-, härra Breda, et pidasite kinni kõneajast ja nüüd saab sõna proua Poskuur, kellel on üks minut, palun. suur tänu, härra esimees. kõigepealt äh, proua Merreiten, suur tänu teile selle eest, et te mind äh, sellise visionäärliku äh, inimesena siin kirjeldasite millest ma tegelikult rääkisin, rääkisin äh, kahepoolsest kokkuleppest äh, Kreeka ja Türgi vahel, kuid väga hea meel on mul nüüd kuulda, et tõesti, et see äh, tagasivõtuleping vastu äh, alla kirja, alla kirjutatakse ja et loodetavasti on siis tulemas ka viisavabastussuun. kuid tõesti, me peame olema ettenägelikud selles raportis, suunama pilgud tulevikku, nii nagu proua raportöör on ka öelnud. ja põhimõtteliselt on praegu ju tegemist äh, äh, ainult äh, probleemide kuhjumise kirjeldusega selles raportis, kuid peaks vaatama sellest natukene kaugemale. parlament peaks keskenduma üldpildile, vaatama, milline võiks olla mm, edasine tee Türgiga läbirääkimistele, võtma natukene positiivsema seisukoha. suur tänu, proua Poskuur ja härra Katšin saab sõna üheks minutiks, palun härra Katšin, teda ei ole kahjuks kohal ja seega saab sõna härra Tahv üheks minutiks. suur tänu, sobib. pean kahetsusega nentima, et minu meelest on siin tekkinud üks kolme faktori õnnetu kombinatsioon, mis on põhimõtteliselt äh, Äh, uputanud või pidurdanud Türgi liitumisprotsessi. kõigepealt äh, nõukogu õnnetu tegutsemine, teiseks äh, Kamelli ideoloogia haare Türgi poliitika üle ja kolmandaks see enesega rahulolu, milles on süüdi mõlemad osapooled Küprose osas ja see tähendab seda, et selle aasta jooksul kui just äh, ei tehta mingisugust konkreetset sisulist ettepanekut äh, mõlemalt poolt, siis tuleb ilmselt meil tunnistada endale seda, et liitumisprotsess on põhja läinud ja et järgmisel aastal tuleb endalt juba küsida, et kas mitte ei peaks leidma mõne alternatiivi äh, täisliikmelis-, liikmelisusele, suur tänu! suur tänu, härra Tahv, teile, järgmisena sõna kolleeg Komutsakus, kellel on samuti üks minut. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada proua Oomen Reutenit selle raporti eest. ma olen täiesti veendunud, et meil õnnestub lõpuks äh, vastu võtta väga hea ja jõuline raport, kuid äh, paar märkust. Türgi suhtes tuleb kindlasti olla õiglane, aga ka tõsiseltvõetav ja tuleb võtta väga karmikäeline lähenemine nendes küsimustes, mis seda väärivad ja kus meil on see võimalik ja kritiseerida seal, kus see on kohane Euroopa Liit peab allkirjastama Vahemere kokkuleppe. see on äh, kokkulepe, millest ei tohiks taganeda. kakskümmend seitse liikmesriiki on äh, selle allkirjastanud ja selle ratifitseerinud, ainus, kes seda pole teinud, on Türgi ja nad peaksid seda siiski tegema teiseks heanaaberlikud suhted kindlasti tuleks äh, vältida seda, et Türgi jätkuvalt Küprose õhuruumi rikub. järgmine kõneleja, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. ma tahaksin lihtsalt oma rõõmu väljendada selle üle, et äh, proua Omer Reuteni tekst nii hästi tasakaalus on. väga paljud äh, olulised teemad on siin ilusti leidnud kajastamist. kuid on küsimusi, millele tuleks lisatähelepanu pühendada tuleb inimestele tagasi anda Küprosel võimalus oma kodudesse pöörduda ka, ka sadamalinnades. selleks, et energeetika peatükk selle võiks taas äh, avada, selleks on vaja see, et Türgi austaks oma naaberriike ja tuleb vältida seda, et äh, ta pidevalt ärritab äh, oma naaberriike, Kreekat ja, ja Küprost, kes on mõneti Euroopa Liidu liikmesriigid ja tahaksin ühtlasi lisada selle, et see, mida ütles proua Flotre, ja rohelised laiemalt, kes räägivad otsekaubandusest, okupeeritud öö, piirkonnaga. see justkui äh, annaks tunnustuse sellele territooriumi jaotamisele ja ka see oleks muidugi ÜRO ja Euroopa Liidu seniste seisukohtade osas natukene väär. härra Papadopoulos, kellel on üks minut, proua Papadopoulos, kellel on üks minut. Äh, suur tänu, äh, suur tänu proua Omreitenile Äh, proua Oben-Reuten äh, on olnud väga toimekas ning on kokku kirjutanud äh, väga hea raporti, kuid sellegipoolest olen ma esitanud sinna üsna mitu muudatusettepanekut. kõigepealt muudatusettepanek Armeenia osas. nagu ma ütlesin, väga palju on ka teised muudatusettepanekuid esitanud äh, peaasjalikult küll Küprose osas, kuid igal juhul mõlema juhtumi puhul on tegemist äh, inimõiguste küsimusega. tõsiasi on ju see, et Küprose põhjaosa on täna Türgi okupatsiooni all ja Türgi peab oma kohustusi välja kandma. see on tõsiasi, see tuleb välja öelda, Küprost okupeeritakse täna. ja meil on väga palju halbu näiteid selle kohta, mis, kuidas Türgi on valesti olukorda lahendanud. nüüd saab sõna viieks minutiks äh, proua Oomen Reiten kõikidele küsimustele vastamiseks. Eh, suur tänu härra esimees. ma teen lühidalt. võin siinkohal kolleegidele öelda, et türklasi koheldakse mitte ainult kriitiliselt, vaid õiglaselt, kuid äh, püüan ka kolleege suhelda, äh, kolleegidesse suhtuda küll kriitiliselt, aga siiski õiglaselt. ja siinkohal ütleksin, et kahe tuhande seitsmendal aastal käsitleti seda küsimust, tegemist on neljanda raportiga, oma esimeses raportis kommenteerisin ma kahepoolseid probleeme, suhteid Türgi ja teiste riikide vahel ja neid äh, kommentaare, märkusi hinnati kõrgelt, kuid ma üritan igal aastal läheneda asjale uutmoodi, kuid samad vanad kommentaarid kipuvad ikkagi tagasi tulema. ma kutsun teid üles suhtuma sellistesse arengutesse ettevaatlikult me ei tohiks langeda siin sellesse lõksu, et me lihtsalt kordame eelmiste aastate raportite ja resolutsioonide sõnu. sel aastal me küll nii teha ei tohiks. ükskõik, mida me suudame teha, kõik on äh, vajalik, kui see aitab äh, saare probleemi lahendamisele kaasa. aga kui me lihtsalt äh, laiendame kahepoolseid tülisid, äh, siis ei ole sellest mingisugust kasu. mis puudutab äh, liikme staatust, siis ma tahaksin äh, olla otsekohene. siin räägiti paljudest muudatusettepanekutest ka konkurentsi osas. see, tegemist on äärmiselt keerulise peatükiga. komisjonil on mitmeid raskusi Türgiga seoses tegemist on peatükiga, mille puhul Türgi ei ole veel valmis. ja me ei saa siin äh, laskuda soova äh, unelmate lõksu ja paluda avada peatükke, mida ei saa lihtsalt tehnilistel põhjustel avada. ma tahan olla avatud, kriitiline, otsekohene, ma olen valmis kõigiga rääkima, kõigiga kohvitassi taha istuma ja kohvi välja tegema, et äh, veenda kõiki koostööpartnereid, et parem on, kui meil on hästi sihipärane raport, aitäh! suur tänu, proua raportöör, tõesti tegite lühidalt, aitasite meile aega kokku hoida, mistõttu saame alustada hääletamisega peaaegu õigeaegselt. räägiksin ainult natukene hääletusest, kümnendal veebruaril hääletame meie komisjonis, täiskogusse läheb see küsimus märtsis. nii et äh, nüüd pange valmis oma hääletuskaardid pange oma hääletuskaardid äh, masinasse õigesse avausse ja läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. järgmine päevakorrapunkt on äh, elektrooniline hääletus äh, Pelderi raporti teemadel Euroopa Liidu lähenemisviis Iraani küsimustele. Sono stati presentati 301 emendamenti. 301 muudatusettepanekut, ei vähem ega rohkem. ehkki peab ütlema, et paljud muudatusettepanekud äh, kordavad juba öeldud. meil on olnud äh, kohtumised variraportööridega, raportöörid on äh, valmistanud ette kaheksateist kompromissmuudatusettepanekut ja me toetame neid. ja asumegi hääletuse kallale. ja alustame kompromissiga number neli kes on poolt? kes on poolt? vast-, kompromiss neli, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud. ja kuna see lükati tagasi, siis tegelikult oleksime pidanud äh, hääletama mõningaid punkte, mida meie, mis me vahele jätsime, seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend, kes on poolt vastu. ma ütleksin, et tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kas tahate, et kontrolliksime kaheksakümne neljandat elektrooniliselt? selge. kaheksakümne neljas elektrooniline hääletus on alanud. di controllo. Sì. Chiusa la votazione. ja hääletus on nüüd lõppenud. tulemus on äh, järgmine kakskümmend neli poolt, kolmkümmend kaks vastu, järelikult äh, nagu öeldud, tagasi lükatud. Lähme edasi hääletuse kaheksakümmend viis. ei, see on tagasi võetud siiski kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. ja nüüd äh, kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa on, äh, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. me võime seda kontrollida, kontrollime elektrooniliselt, üheksakümmend üks hääletus on alanud. Ah, <laughs> allora, eh, beh, possiamo chiudere la votazione, manca solo un voto. hääletus on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kakskümmend kuus vastu, järelikult vastu võetud. üheksakümmend, üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm koos, hääletame, kes on poolt. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss number viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, sada neli, sada viis, sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse, tahate seda kontrollida, kontrollime hääletame sada kolmsada, nelisada, viissada kuus elektrooniliselt. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja kolmkümmend üks vastu, kolmkümmend neli poolt, kes vastu võetud. ja kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja suuline muudatusettepanek, mis on kirjeldatud äh, teie dokumendis, nii et hääletame, kes on poolt. vastu. erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, kaldkriips sada viisteist, kes on poolt? keegi soovib sõna, palun. härra Šek, proua. suur tänu härra esimees, tegemist on äh, väga raske küsimusega, sellepärast et loomulikult me kõik mõistame hukka proua Mahbahrami surmamõistmise, aga ma tahaksin pöörduda kolleegide poole, äh, et me arutaksime selle üle, sellepärast et me oleme otsustanud äh, mitte individuaalseid juhtumeid välja tuua, sellepärast et loomulikult kõik surmamõistmised on katastrofaalsed meie jaoks, kas me toome selle konkreetse asjaolu välja või mitte. me ju tegelikult leppisime kokku, et me individuaalseid juhtumeid äh, välja ei too, ma tahaksin selle põhimõttega, seda põhimõtet järgida, aga seejuures rõhutaksin ma, et ma leian, et äh, igal juhul äh, see juhtum loomulikult väär, väärib igasugust hukkamõistu, kuid siiski peaksime oma alge, algse põhimõtte juurde kindlaks jääma. jah, võtame arvesse teie poolt öeldut kuid me hääletasime juba suulist muudatusettepanekut, nii et seda me enam muuta ei saa. Think... ma püüdsin oma äh, teie tähelepanu saada äh, juba enne hääletamist, äh, aga, aga te ei andnud mulle sõna, ma ei tea, kuidas me seda olukorda nüüd siis lähendame, mul ei õnnestunud varem. härra Tännak palub uut hääletust. me ei hakka arutelu algatama uuesti sellel teemal, ütleb esimees Äh, kurb küll, kui äh, teie soovide kohaselt ei hääletatud, aga hääletust me enam muuta ei saa, sada üheksasada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt äh, kontrollime sada üheksasada viisteist. Aperta la votazione, chiusa la votazione. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse vastu, kakskümmend üheksa poolt, tagasi lükatud sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend, sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend kahe, eh, seitse, sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend, sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse, kakssada kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada 100 sada seitse kuni sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on tagasi võetud, sada viiskümmend viis, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks kuni sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli. hääletame elektroon, kontrollime elektroonilist eelmist hääletust sada kuuskümmend üks kuni sada kuuskümmend kolm. palun. Aperta la votatsioone. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud viis kolmekümne kahe vastushääle vastu. nii et vastu võetud. sada kuuskümmend kuus kuni sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaks kuni sada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu erapooletut vastu võetud sada kaheksakümmend kolm kuni sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse, suuline muudatusettepanek ma arvan, et see on teile nüüd kätte jagatud. ma ei tea, kas koordinaator soovib seda pisut tutvustada, palun, härra Kaaler. Uh, thank you, uh, thank you, chairman uh,. The purpose suur tänu, härra esimees, meie eesmärgiks on, kui kolleegid on nõus, võtta tagasi muudatusettepaneku sada kaheksakümmend kaheksa, pakuksime ettepaneku, et, et me lisame siia Äh, punkti, et meil toimuvad äh, kohtumised kodanikuühis-, äh, ühiskonnaga, see on eeltingimus, aga me tahaksime, et oleksid kohtumised ka poliitvangidega, mis ei ole tingimus ja siis äh, rõhut-, siia on kirjutatud veel, et rõhutatakse, äh, kui oluline on dialoog, äh, parlamentaarne dialoog ja seetõttu peavad külalised nõudma kohtusi, kohtumisi ka poliitvangidega, iseäranis nendega, kes on mõistetud surma. suur tänu! Gracias, eh, presidente, de acuerdo con el art-. proua minister, suur tänu! me ei saa muudatusettepanekuid esitada, kui me oleme juba öö, oma eelneva teksti valmis teinud. Uh, ma olen nõus sellega, härra esimees, ma arvan, et me peame tegutsema ettevaatlikult kui me räägime külaskäikudest, praegu on palju neid, kes teostavad lobitööd selleks, et Iraani külastada ja me teame, et Iraani ametivõimud üritavad selliseid külaskäike propaganda eesmärkidel ära kasutada ja see ei ole mõistlik, ma arvan, et see suuline muudatusettepanek ei vääri toetust. Non apro la discussione anche se altri colleghi l'hanno chiesto. ma ei ava siin uuesti arutelu, ma tean, et siin on teisigi, kes soovivad sõna Junissi küsimus on äh, protseduuriline küsimus ja kui üks on vastu, siis me ei hääleta. tegemist on protseduurilise küsimusega ja me peame kodukorrast kinni pidama. nii et äh, sada kaheksakümmend seitse ilma suulise muudatusettepanekuteta poolt, vastu. ma ei saa päris täpselt aru, nii et hääletame elektrooniliselt sada kaheksakümne seitsmendat muudatusettepanekut. Chiusa la votazione. ja hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud kui soovite tutvustada oma fraktsiooni seisukohta, härra Kaalov, siis palun. kas tahate? ma ei tea, mis, mida te soovite. kui te tahate oma fraktsiooni seisukohta äh, tutvustada, siis palun äh, hääletame ilma teie muudatusettepanekuta, võib-olla soovite oma fraktsiooni teavitada teie seisukohast. Äh, meie fraktsiooni seisukoht on järgmine, et ilma suulise muudatusettepanekuta me tegelikult seda muudatusettepanekut ei toeta niisiis, äh, nüüd on hääletus lõppenud. viiskümmend neli vastu, kaksteist poolt, äh, tagasi lükatud. ja sada kaheksakümmend kaheksa. kes on poolt, vastu, äravaalatud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu. erapooletud, vabandust, sada kaheksakümmend üheksa oli see, sada üheksakümmend, sada kaheksakümmend üheksa. kontrollime elektrooniliselt. Chiudiamo la votazione. hääletus on lõppenud kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaks, sada üheksakümmend vastu võetud, enam ma selle küsimusega ei tegele. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada, kakssada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaks, kakssada neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmteist. ja siin Rahvapartei fraktsioon on teinud suuruse muudatusettepaneku, kes soovib seda tutvustada, härra Kaalep, teil on jälle sõna me tahaksime kustutada viimase fraasi, sellepärast et siin on viidatud äh, konkreetsetele individuaalsetele juhtumitele ja pidades silmas meie üldist põhimõtet, tahaksime me selle viimase fraasi kustutada. proua Omen Raiten. jah, mina äh, esitasin selle muudatusettepaneku omalt poolt. If, if anybody, if anybody would have kui keegi oleks minuga ühendust võtnud, siis oleksite saanud vastuse, järgmise vastuse. on täiesti vastuvõetamatu see naisterahvas poodi mõisteti surma, surmanuhtlus teostati pühapäeval, miks me ei peaks pöörduma kõrge esindaja poole, paludes midagi teha, midagi ette võtta? ja ma soovin, et me hääletaksime selle üle <laughs> sì, anche in questo caso, anche in questo caso come eh, sapete, scus- jah, nagu te teate. oot-oot-oot, korda paluks. nagu te teate, kui üks kolleeg on suulisele muudatusettepanekule vastu, siis äh, tuleb hääletada algset ettepanekut ilma suulise muudatusettepanekuta kaheksasada kolmteist niisiis. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viisteist, vabandust, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. ma ei saanud aru tulemusest, hääletame elektrooniliselt, kakssada kaheksateist elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaks vastu, kolmkümmend kuus poolt vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud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 kahekümne üheksanda teist osa, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, nelikümmend vastu, tagasi lükatud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks kakssada kolmkümmend neli, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. kakssada kolmkümmend neli kuni kakssada kolmkümmend kuus hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, kolmkümmend kuus poolt, kolmkümmend neli vastu. vastu võetud. kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on alanud veel kolm kolleegi on hääletamata, nüüd on kõik hääletanud, kolmkümmend kolm vastu, kolmkümmend kuus poolt vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ütleksin mina. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et vastu võetud. kompromiss seitseteist, kui soovite, siis äh, ma ei peaks võib-olla kasutama seda minu arvates fraasi, muidu me peame alati kontrollima, kakssada kuuskümmend viis elektrooniline kontroll on alanud ja nüüd on elektrooniline kontroll lõppenud, kolmkümmend seitse vastu kolmkümmend kolm poolt. nii et äh, tagasi lükatud siiski. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada äh, kaheksakümmend üks, kes on poolt, noh, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli. jällegi suuline muudatusettepanek. ja ma arvan, et härra Landsbergis soovib siin sõna, et seda tutvustada. palun, härra Landsbergis, härra esimees, kallid kolleegid, sooviksin äh, tehaksin, äh, esitada lihtsustatud versiooni sellest äh, lõikest pärast äh, including attacks'i üks kustutus ja against jällegi kustutada ja siis tuleb camps of Iranian refugees ehk siis pagulaste laagrid mitmes osa. Raamlitsa me oleme selle suuruse muudatusettepaneku vastu, härra esimees. nagu öeldud, üks kolleeg on vastu ja sellisel juhul suulist muudatusettepanekut ei saa toetada ja ei saa lubada, nii et äh, hääletame kaheksa, kahesaja kaheksakümne neljandat muudatusettepanekut, nii nagu see algselt on, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend viis kuni kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu ma arvan, et kontrollime seda elektrooniliselt kakssada üheksakümmend viis kuni kakssada üheksakümmend seitse. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm hääletas vastu, kolmkümmend viis poolt, järelikult vastu võetud. jääme edasi kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime. hääletus on alanud. kaks kolleegi on veel hääletamata. kui te ei soovi hääletada, siis äh,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 erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks on tagasi võetud, kolmkümmend kaks, kes on poolt. kui soovite, kontrollime kolmekümnendat. selge, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kolmkümmend viis vastu, kolmkümmend neli poolt. tagasi lükatud, kuid olin siiski, kuid siiski oli minul õigus. kolmkümmend üks on tagasi võetud, kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu. ära põletud. kontrollime ka seda elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja napilt, aga siiski läbi läinud, kolmkümmend viis on tagasi võetud, kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa on tagasi võetud, nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend üheksa vastu, nelikümmend poolt, nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja viiskümmend neli, viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tahate kontrollida, kontrollime viiekümne seitsmendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kolmkümmend viis vastu, kolmkümmend neli poolt, äh, tagasi lükatud ühe hääle võrra on äh, vastuolijaid rohkem. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli ja kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kuus, kuuskümmend neli, kuuskümmend viis, kontrollime seda siiski. kuuskümmend neli, kuuskümmend viis, üks kolleeg pole veel hääletanud, aga hääletus on siiski lõppenud kolmkümmend kolm vastu, kolmkümmend üks poolt tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis. vabandust. oodake natukene, kolmas lükati tagasi. tegelikult siis tuleb meil hääletada neljandat, neljas, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. viies, kes on poolt? vastu, erapooletud ja ma arvan, et seda tuleb küll kontrollida, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend seitse vastu. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, tagasi võetud, kaheksas, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksas, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt. olgu, kui soovite, siis kontrollime kümnendat, üheteistkümnendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja lõpphääletus, elektrooniline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuuskümmend kaks poolt, kolm vastu, vastu võetud ja õnnitleme härra Pelderit. võidukas teemakäsitlus meie komisjonis on nüüd härra Salafranca. suur tänu, härra president. tahtsin omalt poolt öelda et meie komisjonis on alati olnud tavaks, et äh, kui tegemist on suuliste muudatusettepanekutega, siis äh, juhitakse tähelepanu sellele, et äh, üks fraktsioon ei lubanud meil muudatusettepanekuid äh, süstemaatiliselt äh, hääletada ja me võtame seda arvesse ka järgnevatel hääletustel, oma fraktsiooni hääletuse muudatusettepanekud, minu fraktsiooni muudatusettepanekud esitati äh, koostöövaimus ja me lootsime ka teie vastastikusele mõistusele, kui me kavatseme kogu aeg rakendada seda reeglit, et neid saab kohe tagasi lükata, siis siis ähm, see mõjutab kogu tulevasi hääletusi. esimees ütleb, et äh, ta, tal pum-, ta ei saa kommenteerida seda avaldust, kuivõrd piisab ühest kolleegist, kes ei ole muudatusettepanekuga nõus äh, ja juba rakendubki see kodukorra eeskiri. ja kui äh, seda on siiani rakendatud, äh, kui siin on valitsenud südamlikum koostöövaim, võib-olla see on tore, aga igal juhul äh, eeskiri on eeskiri ja nii see juba on. härra Pasku Now, <clears throat> we shall um, pass to the discussion of liigume nüüd edasi Euroopa Liidu suhete juurde Pärsia lahe koostöö nõukoguga ja muudatusettepanekute juurde. palun, härra Podisel, võta sõna, palun, sõna on teil. Merci, merci, monsieur le. suur tänu, härra esimees. kallid kolleegid meie sõnum antud raportis äh, on järgmine. nimelt äh, me peame meie Euroopa Liit ja Pärsia lahe koostöönõukogu liikmeriigid äh, välja kujundama ja süvendama oma poliitilisi suhteid. võimalikud koostöö suunad on võimalikud ning loomulikult ähm, tuleb lõpule viia juba kakskümmend aastat ähm, äh, kestnud äh, läbirääkimised vabakaubanduslepingu osas. seitsekümmend kaks muudatusettepanekut on esitatud minu raportile, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes on tahtnud seda teksti omalt poolt rikastada, eriti lubage tänada variraportööre nende koostöövalmiduse eest, neid oli palju ja palju muudatusettepanekuid sai kokku panna kompromissmuudatusettepanekuteks, mida toetavad kõik suuremad fraktsioonid. Need muudatusettepanekud, mis on aga esitatud, puudutavad põhimõtteliselt äh, viite suuremat teemat. kõigepealt inimõigused, teiseks äh, regionaalne diplomaatia ning äh, vahendustegevus, kolmandaks religioonide vaheline dialoog, neljandaks, Euroopa Liidu tegevuse nähtavus koha peal ja millist rolli võiks ja peaks mängima uus Euroopa välisteenistus ning lõpetuseks bilateraalsete suhete arendamine. mis nüüd puudutab otseselt inimõiguseid siis üsna mitu äh, muudatusettepanekut äh, tõlgendavad äh, paljude kolleegide muret seoses naisõigustega, võrdsete võimalustega, diskrimineerimise vastase võitlusega, eriti kui me räägime usulist kuuluvust või kuuluvust vähemustesse ning äh, muudatusettepanekud äh, tõid välja siis äh, selle, kui suurt muret tuntakse olukorra osas, mis on saanud osaks siis sisserännanud töölistele. ehk teisisõnu, Euroopa Parlament kordab ja rõhutab oma vastuseisu surmanuhtlusele ning piinamisele ning äh, muudele kehaliste vigastuste äh, tekitamisele ja saadab selle sõnumi selgelt Pärsia riikidele. samas tuleb tunnistada seda, et Pärsia lahe riikides on viimase paari aasta jooksul näha olnud uusi äh, moderniseerivaid äh, tuuli ja neid tuleks kindlasti toetada ja julgustada Äh, Pärsia lahe Araabia riikide poolt võetud jõupingutusi tuleb toestada, need peavad jätkuma ning ne, ne, nendega tuleb äh, rajada avatud dialoog et tagada siis suhete paranemine Pärsia lahe riikide ja Euroopa Liidu vahel. ja nüüd regionaalne diplomaatia. me rõhutame oma raportis seda, kui olulist äh, rolli mängivad ähm, selles piirkonnas just nimelt siis koostöönõukogu liikmesriigid, näiteks nagu Palestiina kriisis vahendus, vahendajatena, Liibanoni kriis äh, samamoodi, terrorism, ka selles vallas äh, on Pärsia lahe koostöönõukogu kujunenud stabiilsuse hooaks ning äh, tuleb rõhutada seda kindlasti, et koostöönõukogu üheks sooviks on äh, nii-öelda patsifitseerida see seni suhteliselt ebastabiilne riik see kõik oli kirjas ka juba esimeses raportööris, äh, esimeses raportis, nüüd ka selles äh, tekstis kompromisstekstide läbi. Äh, Pärsia lahe koostöönõukogu on väga oluline mängur antud piirkonnas. paar päeva tagasi sõlmiti Pärsia lahe arengupanga vahel kuue miljardi euro suurune ülesehitustöid rahastav leping äh, Gaza sektori jaoks, seda me olime nõudnud ka oma kompromissis number kaheksa, kuid loomulikult tuleb minna natukene kaugemale siiski kui kuus miljardit eurot, äh, dollarit, vabandust, sellepärast et äh, see on ikkagi suhteliselt pisku, arvestades seda, kui suur on tegelikult nende riikide kui suured on nende võimalused. nüüd vastastikune tunnustamine ja religioonne kuuluvus äh, Pärsia lahe riikide eh, võim eh, Araabia maailmas on järjest suurem, väga paljud muudatusettepanekud eh, on rõhutanud seda, et Pärsia lahe riigid või võiksid mängida väga suurt rolli religioonide vahelises lepituses, sunniidide ja šiitide vahel eriti, ja seda on välja toonud üsna mitu muudatusettepanekut. kultuuridevaheline dialoog äh, on samuti esile toodud, nagu aga ka ohud, mis seisavad praegu vastastikuse mõistmise teel. välja on pakutud erinevaid äh, ettepanekuid, näiteks üliõpilaste vahetus, äh, teadlaste vahetus, õppejõudude vahetus, äh, samuti ka informatsioonitehnoloogia arendamine ning Al-Jisra taoliste projektide arendamine, see on siis diplomaatilise silla loomine ja teavitustegevus piiriüleselt. mis nüüd puudutab Euroopa Liidu nähtavust ja Euroopa välisteenistuse rolli, kuidas süvendada meie suhteid, selles osas üritame jõuda kompromissettepanekuteni, kuid on tehtud väga konkreetseid ettepanekuid. Euroopa Euroopa peaks, äh, Euroopa saab nüüd endale diplomaatilise teenustuse, teenistuse sellest äh, võimalusest tuleb kinni haarata, Pärsia lahe piirkonnas tuleb uus Euroopa Liidu esindus avada, sellepärast et praegu on seal ainult üks äh, esindus kuue Pärsia lahe riigi jaoks Saudi Araabias. Euroopa Liidus nähtavus lihtsalt puudub ja, ja praegu ei ole selleks ka vahendeid kui me tahame sõlmida vabakaubanduslepingu, mis on ju aruteludel olnud tohutult pikka aega, siis äh, on vaja äh, tekitada olukord, kus selline leping on vältimatu mõlemale osapoolele ja Euroopa Liit peab tänu sellele kindlasti oma kohalolekut suurendama. nüüd äh, küsimused, mis on jäänud lahendamata mida teha sellisel juhul nimelt, kui vabakaubanduslepingu alased äh, läbirääkimised viibivad veel mõned aastad? on neid ja ma olen nendega nõus, aga mitte sugugi kõik ei ole seda, äh, et äh, mitmepoolse kokkuleppe asemel võiksime me Euroopa Liiduna asendusena siis julgustada kahepoolseid suhteid Euroopa Liidu ja iga öö, koostöönõukogu liikmesriigi vahel eraldi. see on olnud küsimus, mida oleme nii komisjonis kui ka täiskogus soovinud siis lahendada. Äh, jah, siin raportis ei viidata mitte ühelegi juhtumile äh, eraldi. Äh, raporti eesmärgiks on nimelt anna ülevaade olukorrast üldiselt meie koostööst Pärsia lahe koostöönõukoguga ja me ei taha kindlasti sihikule võtta või välja tuua üht või teist liikmesriiki eraldi. loomulikult muudatusettepanekutes on siiski need erijuhtumid välja toodud Ehm, kuid ma olen nüüd üritanud siis mugandada niimoodi kompromissi, et on võetud ära eh, viide konkreetsetele koostöönõukogu liikmesriikidele. ja täpsustus on tekkinud, eh, lipsanud sisse nimelt eh, üks väga tähtis tõlkeviga prantsuse keelest inglise keelde. nimelt prantsusekeelses algtekstis tööõigus termin äh, on valesti tõlgitud, nii et see tõesti peab olema tööõigus, mitte õigus tööle. suur tänu, härra Budis ja nüüd sõna härra Howitile. Richard, sinu kord. Um, palju tänu. kõigepealt äh, sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel tahaksin öelda, et äh, härra Bodi on väga innukas ja väga äh, kõrgelt regioonist huvitav isik ning äh, ta on tõesti äh, väga kaasanud ka variraportööre arutelude käiku, mille eest ma tahaksin teda väga tänada, tahaksin teda tänada kogu tehtud töö eest, raporti eest, tõesti väga kerge oli jõuda temaga kokkuleppele, kompromissile, nii et pange ka see sotsiaaldemokraatide nimel protokolli kirja jõudsime kokkuleppele julgeolekuküsimustes regioonis, see on põhjenduspunktist see lõikes kuus, kus rõhutatakse just Lähis-Ida rahuprotsessi küsimust, Darfuri küsimust ning ka selles osas, mis puudutab islamismi kõrvaldamist eh, seoses terrorismiga, et me, me ei taha niimoodi sildistada mis puudutab äh, lõiget äh, diskrimineerimise vastase võitluse kohta, siis äh, me tahaksime, tahtsime seda laiendada, kaasata ka nii-öelda seksuaalse diskrimineerimise. nii et need olid need sõnastusküsimused, ka küsimus, kas rääkida vähemusest või vähemustest, see on siis lõikes neli. arutelud olid väga nii-öelda delikaatset äh, surmanuhtluse osas, äh, surmanuhtluse täideviimise osas, äh, millele meie vastu oleme. Ähm, me vaatasime läbi kõik tõendid selle kohta, kus ja mida on kasutatud. nii et meie jaoks on ääretult oluline tuua välja see, kuivõrd me oleme surmanutluse vastu kõikidel juhtumitel Mm, antud regioonis, kus seda on kasutatud. me tahtsime näha väga positiivset eh, viidet eh, positiivsetele sammudele Lähis-Ida mm, rahuprotsessi edendamisel ja, ja toetasime ka härra Bodži eh, poolt välja pakutud siin ja ka ÜRO abiorganisatsioonide töö osas, mis puudutab lõiget kuus B nii et kõik need taotlused ja kompromissid, mida me taotlesime, me jõudsime kõiges kokkuleppele ja nüüd kaks viimast märkust. esimene puudutab naiste juurdepääsu haridusele. see on muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa ja me palume tõesti fraktsioonidel toetada seda muudatusettepanekut, sest see on niivõrd oluline Pärsia lahe kontekstis. ja nüüd lõpetuseks kõige keerukam küsimus, ma mm, tean, et rahvusvahelise kaubanduse e, komisjonis me seda arutasime härra Bodžiga. igal juhul meie fraktsioonis ollakse väga nii-öelda tugeval seisukohal selles osas, mil määral sellise raportiga me saame edendada e, mitmepoolseid suhteid Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu riikide vahel. nii et e, me oleme arutanud seda täiendust, et kuidas võiks nendele mitmepoolsetele suhetele äh, nii-öelda tähelepanu pöörata ja minu fraktsioonis ollakse tugevalt seisukohal, et me peaksime keskenduma mitmepoolsele lähenemisele. kaubanduskomisjonis äh, äh, toimus ka hääletus ja, ja, ja, ja seal jäädi nii-öelda erapooletuks. meie jaoks on tegemist tõesti väga tähtsa küsimusega ja me palume toetust oma seisukohtadele. et äh, lõigete osa, lõike osas, mis puudutab eh, või küsimuse osas, mis puudutab lõiget kaks, kaks tuhat viis eh, proua Jäätemägi küsimuses, et me võiksime seda eraldi hääletada, ma ei tea, kas proua on siin, aga mul oleks väga hea meel, kui ta vastaks ähm, minu praegustele kommentaaridele. nii et ma usun, et fraktsiooniga, fraktsioonina me peame selle muudatusettepaneku vastu hääletama ja ma palun ka teistel seda kaaluda nii et eh, nagu ma ütlesin, ma tahaksin rõhutada seda, et tegemist on olnud eh, väga nii-öelda koostööalti koostööga raportööride ja variraportööride erinevate komisjonidega ja tänan seda raportööri väga selle eest. palju tänu ka teile. Eh, proua Priivals, palun. Dank u wel, voorzitter. Ik zou namens de groep van de Groene en. Mm, palju tänu, esimees. roheliste EFA nimel tahaksin ka mina tänada raportööri härra Bodžid väga hea ja avatud koostöövaimu eest koostöö tegemisel variraportööridega. meil on terve rida kompromissmuudatusettepanekuid, mille me koostasime, millega ta nõustus ja ka kolleegid saatsid parandusettepanekuid, mille, mida meie, meie võime, võisime toetada. kokkuvõtteks meil on olemas tasakaalus tekst, siiski fraktsioonina me leiame, et me võiksime astuda veelgi sammukese kaugemale, eriti selles osas, mis puudutab kogukonnatöö ja kodanikuühiskonna organisatsioonide toetust ka rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise küsimuses. kõik kuus Pärsia lahe koostöö nõukogu riiki on nii-öelda kuningriigid, kus naiste esindatus on olnud, on väga eh, väike, kus neid otseselt ei ole valitud parlamenti ja seetõttu me leiame, et eh, ei ole veel tagatud piisavad rahvusvahelised kaitset ja järelevalvet, mida jagavad rahvusvahelised organisatsioonid, kellel võiks olla tõesti väga positiivne mõju Ehm, ma pean just silmas äh, rahvusvahelist äh, kokkulepet äh, igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemise osas ning sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste osas ning samuti koostööd ÜRO inimõiguste komisjoniga, kellega Pärsia lahe koostöönõukogu riigid peaksid tegema koostööd ja ka pean silmas ÜRO eri esindajat äh, kohtunike sõltumatuse küsimuses. seega äh, meie oma raportis peaksime tõesti suunama Pärsialahe koostöönõukogu liikmesriike tegema rohkem koostööd äh, ÜRO erinevate allorganisatsioonidega, ratifitseerima rahvusvahelisi konventsioone, millest tõesti saaks kasu nende riikide kodanikud, meie fraktsioon on esitanud terve rea muudatusettepanekuid selles suunas, ma loodan, et te meid toetate ja esimees lõpetuseks energeetika küsimus, äh, küsimus. ITRE esindaja on teinud ettepaneku, et koostöö, äh, Pärisel lahe koostöönõukogu riikidega, äh, seda tuleks edendada energiatõhususe valdkonnas. mina ähm, teen ettepaneku tõesti toetada seda ettepanek ja, ja ka meie muudatusettepanek kuuskümmend kaks äh, liigub samas suunas, nii et äh, palun toetage seda. palju tänu teile, teile, härra Maier, palun. Eh, aitäh. ka meie fraktsioon äh, tahaks väga tänada härra Baldiit ära tehtud töö eest. võttes arvesse kõike seda, mis on toimunud Tuneesias, Egiptuses, tuleb tõesti mõelda, mil määral Euroopa Liit on kasutanud kõiki oma võimalusi selleks, et äh, hukka mõista teatud režiimide, teatud väärkohtlemist äh, oma kodanike suhtes, nii naiste kui meeste suhtes. Need äh, revolutsioonilised sündmused, mis on toimunud Kairo peaväljakul, olles seda näinud, tuleb tõesti mõelda, mil määral Euroopa Liit eh, suudaks mõjutada selliseid eh, sündmusi. minu fraktsioon on mõju osas olnud eh, väga kriitiline, me ei kasuta ära maksimaalselt kõiki neid mehhanisme, mis meie käsutuses on selleks, et mõjutada monarhiaid, türanne selles maailma piirkonnas, sundimaks neid äh, muutuma demokraatlikumaks. me oleme teinud omalt poolt muudatusettepanekuid, me oleme väga vastu nende arengute osas, mis on sisse viidud äh, vabakaubanduslepingute osas, mitte ähm, kaubandus ei ole mitte kõik, mitte vaba turg ei ole Äh, ainus, äh, mida me peaksime e-, edendama. me oleme teinud terve rida muudatusettepanekuid äh, selleks, et kõigepealt kindlaks määrata meie oma profiil selles geograafilises piirkonnas, nagu te teate, USA, nii nagu on öeldud, tegeleb oma energiaalase sõltumatusega, neil on oma e-, energiaalane, energeetikaalane strateegiline plaan, mis puudutab ka seda piirkonda, mis ei tähenda seda, et, et, et see piirkond ei peaks meie jaoks mängima olulist rolli, seda ka riikides nagu Iraan, Iraak, Lähis-Ida riigid Ehm, Saudi Araabias on eh, loomulikult sõjaväebaasid, eh, nii nagu ka Saudi Araabias, Bahreinis, Omaanis, need riigid mängivad väga olulist rolli ja, ja USA mängib loomulikult samuti väga suurt rolli selle piirkonna riikides, nagu näiteks ehm, Iraagi kriisis. ka selle kohta oleme esitanud muudatusettepanekuid selleks, et saavutada püsivat eh, demokratiseerumist piirkonnas ning äh, ka sõltumatust äh, julgeoleku vallas, energiaalase sõltumatuse vallas ja seda äh, ei tule mitte saavutada sõjaliste vahenditega. ja lõpetuseks tuleb astuda nii palju samme kui võimalik võitluses terrorismi vastu, selleks tuleb nii-öelda laiendada õigusalaseid raamistikke, mis on meil kehtestatud siin. et ei, ei pommitataks süütuid inimesi lihtsalt surnuks sõjalennukitega. seega meie muudatusettepanekud liiguvad selles suunas, et anda eh, nii-öelda oma sõltumatuse tunne sellele piirkonnale ja me tervitame neid muudatusettepanekuid, mis liiguvad selles suunas, et vältida naistevastast diskrimineerimist piirkonnas ning mis aitavad edendada sõltumatust, sõnavabadust, mis on suunatud surmanuhtluse vastu, mis on suunatud võõrtööliste tingimuste parandamisele piirkonnas, me tahame nii-öelda vähendada relvakaubandust. loomulikult öö, eh, ootame põnevusega, milline see lõpptulemus saab olema proua Jäädemägi, palun. aitäh, esimees. kõigepealt tahaksin ka mina tänada ähm, härra raportööri, härra Bodid suurepärase töö eest ja ka koostöö eest. Ähm, tekst toob äh, välja nii problemaatilised piirkonnad kui ka võimalused äh, suhetes Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu riikide vahel mina tahaksin rõhutada vajadust süvendada koostööd Euroopa Liidu ja Pärsialaja koostöönõukogu riikide vahel. viimased nädalad ja arengud Põhja-Aafrikas mm, näiteks on näidanud, et Euroopa Liit ja Pärsialaja koostöönõukogu tõepoolest omab ühist huvi pakkuvaid valdkondi, seda ka välispoliitikas. arendades suhteid, on meil võimalik astuda tõsiseid samme selleks, et edendada piirkondlikku koostööd, tagamaks stabiilsus kogu piirkonnas. ja eriti hea meel on mul selle üle, et me oleme leidnud äh, ühiseid seisukohti, rõhutamaks äh, hariduse ja õpilaste vahetuse tähtsust tulevane e, koostöö e, tuleb e, rajada just noortevahetuse ja hariduse edendamise sammastele. ja siin esitati küsimus kahepoolse koostöö kohta. mina tahaksin rõhutada vajadust parandada just kahepoolseid suhteid Pärsia lahe riikidega ja rõhutaksin ka seda, kuivõrd tähtis on saada selge signaal kõrgele esindajale Catherine Ashtonile, edendamaks tugevaid kahepoolseid suhteid kõikide Pärsia lahe nõukogu riikidega. põhjendus on selline, et need riigid on erinevad, nendel on erinevad prioriteedid, erinevad probleemid ja minu arvates on väga hea, kui me saaksime otse erinevatelt riikidelt nende oma vajaduste ja probleemide kohta et, et ka Pärsia lae koostöönõukogu, nii nagu Euroopa Liitki, on ju erinevate riikide kogum. aitäh, proua Salafranco, palun. härra Salafranco, aitäh, esimees. tegelikult on väga raske leida paremat ja, ja, ja paremini asjaga kursis olevat raportööri kui härra Bodri, kes on teinud tõesti suurepärase töö, kes on hõlmanud kõik kõik olulised huvipakkuvad punktid meie suhetes Pärsia lahe koostöönõukogu riikidega. ja nüüd tuleb mõelda äh, selle peale, milline on see strateegiline suhe nende riikidega Euroopa Liidul. oma fraktsiooni nimel tahaksin ma öelda seda, et ka meie leiame, et vabakaubanduslepingutest tõuseb kasu me oleme eh, piirkond, kus eh, kaubavahetuse põhjal on edendatud ka eh, rahu ja julgeoleku tagamist ja, ja sama kehtib ka Pärsia lahe piirkonna riikide kohta ja ka näiteks Mercosuri kohta, kus räägitakse tasakaalust, kus ühelt poolt räägitakse põllumajanduspoliitika reformist ja, ja teisalt sellest, et oma poliitikates me peame olema järjepidevad ja peame oma põhimõtteid ka kohaldama järjepidevalt. niimoodi me leiame sellise ühise näitaja, ühise pinna, mille põhjal edasi minna. nii et ähm, Pärsia lahe ähm, koostöönõukogu riigid äh, peavad äh, nii-öelda saama usaldada meie põhimõtteid, mis kehtivad ka koostöö tegemisel nendega. ja kindlasti tuleb eh, eh, tõesti tähelepanu pöörata võidurelvastumisele piirkonnas, see on lõikes kuus. see on tõesti murettekitav, vaadake, mis toimub Põhja-Aafrikas olukord Araabia maailmas eh, on kiiresti muutumas ja mulle tundub, et raportöör on eh, seda eh, piisavalt ka välja toonud raportis, punktis neli kutsutakse Pärsia lahe koostöönõukogu riike eh, üles edendama inimõigusi ja raportöör on väga õigesti öelnud, et olukorda on, oleks võimalik märkimisväärselt parandada viide energeetikaalasele koostööle on äh, väga põhimõttelise tähtsusega, kui vaadata kas või kasvavatele naftahindadele äh, maailmas ja olukorrale liikmesriikides, ka haridus on sama tähtis ja, ja seda on ka selgelt välja toodud, äh, mis on ka kooskõlas parlamendi poolt varem väljendatud seisukohtadega. niisiis, need on need punktid, mida ma toetan, aga üks küsimus, kus räägitakse strateegilistest suhetest, siis siin tuleks viidata juba punktis neli inimõigustele ja öelda, et meie e, koostöö peaks e, tuginema e, nendele püüdlustele, mida Euroopa Liit on alati edendanud. vaatame kas või seda, mis on toimunud Põhja-Aafrika riikides ja, ja mis toimub äh, nii-öelda Vahemere lõunakaldal. reaalpoliitika ei mm, aita alati kaasa stabiilsuse saavutamisele. me peame vigadest õppima ja ja tagama selle, et tulevikus neid enam ei, ei korrata. nii palju siis raportööri suurepärasest tööst, väga, väga siiralt ma eh, tõesti avaldan kiitust talle ja tegemist on tõesti väga hästi informeeritud raportööriga, aitäh! härra Pudi, kui te nüüd vastata soovite, siis äh, nüüd on hetk. suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt kõigepealt äh, äh, kuulasin suure huviga ära erinevad seisukohad ning hindan väga kõrgelt seda tööd, mida me oleme koos teinud variraportööridega selle raporti ettevalmistamisel. minu vastused on nüüd aga lühikesed härra Salafranca, Salafranca ettepanekutest rääkides me oleme palju koostööd teinud selles küsimuses eh, ja väga paljud muudatusettepanekud just nimelt eh, puudutavadki inimõiguste küsimust ja see on loomulikult selle maailma eh, regiooni riikidega suhtlemisel prioriteetse tähtsusega. kuid arvestades seda, mida ütles härra Maier, tahaksin ma rõhutada seda, et me ei ole sugugi samasugustes suhetes öö, Euroopa Liidu ja Pärsia lahe koostöönõukogu ja Euroopa Liidu ja Vahemere riikide vahel, sellepärast et Vahemere riikidega partnerluse raames on meil naabruspoliitika alusel kokkulepped saav-, sõlmitud. kui me räägime aga Pärsia lahe Araabia öö, riikidest, siis äh, siin me ei saa rääkida isegi vabakaubanduslepingutest, nii et äh, inimõiguste küsimust ma ei taha sugugi kõrvale lükata, kuid täiesti selge on see, et me ei saa neilt nõuda samasuguse veendumusega midagi, nagu me saame nõuda siis Vahemere riikidelt. kakskümmend aastat oleme me üritanud jõuda nendega vabakaubanduslepingule, aga näiteks Egiptuse äh, Äh, ja teiste riikidega on meil ju ometigi assotsiatsioonilepingud, äh, mis äh, väga selgelt viitavad inimõigustele ja nõuavad inimõiguste kaitsmist. proua Prepols, teile. loomulikult tuleb rõhutada seda, et Pärsia lahe riikide üks ühine karakter on loomulikult see, et nad on kõik monarhiad, kus riigipea koht pärandatakse oma pereliikmetele, sellest ei saa mööda vaadata nii et äh, täiesti teistmoodi on seal võim üles ehitatud, kuid tuleb äh, samas äh, meeles pidada ka seda, et ka Euroopas on monarhiaid. nüüd monarhia osas võib läbirääkimisi pidada, surmanuhtluse osas mitte. selles osas on meie seisukohad väga selged nüüd desarmeerimine, teie, teie, siin räägiti ka sellest, loomulikult oleksime me kõik palju rahulikumad, kui äh, Araabia riigid Pärsia lahe piirkonnas demilitariseeruks. kuid ega ei saa rääkida äh, Araabia, äh, Saudi Araabia ja emiriitide mm, desarmeerimisest lihtsalt äh, niisama, Mitterrand omal ajal Bundes, äh, Bundestagi ees ütles, et Euroopas on äh, äh, raketid suunatud äh, itta äh,, patsifistid vaatavad läände, me ei saa kuidagi siin Araabia riike üles kutsuda või nõuda neilt desarmeeruma, kuivõrd nad asuvad ju regioonis, mis äh, vaatamata kõigele kahjuks ei ole asunud desarmeeruma ja ei ole allkirjastanud desarmeerimislepinguid. nüüd kõik see, kuidas mõjutab olukorda äh, Pärsia lahe piirkonnas ähm, äh, Põhja-Aafrikas toimuv, siin on teatavad piirangud minu meelest sellel mõjul, piirid sellel mõjul. räägiti siin sellest, et Katar öö, rist öö, kantakse üle Al Jazeera äh, telejaama ja mis üsna paljuski panustas Tuneesia revolutsiooni ja täna mängib olulist rolli ka Egiptuses. loomulikult aga samas Katari riigis äh, viie, viiesaja, viissada meetrit Al Jazeera peakorterist äh, on ometigi ju ameeriklaste Pärsia lahe sõjaväebaaside peakorter operatiivkeskus ja seega siin on teatav äh, vasturääkivus äh, teatud riikide välispoliitikas, tä-, ähm, tä-, mõnit-, mõnetine skisofreenia, olu-, osalt siis on nad revolutsioonilised jõud ja teisalt lubavad äh, oma territooriumil sõja, ameeriklaste sõjaväebaase. me kindlasti ei taha eh, unustada inimõiguste küsimust, surmanuhtluse küsimust, eh, sugupooltevahelist võrdsust, eh, sisserännanud töötajate õiguseid, loomulikult see kõik peab jääma raportisse. me ei taha jätta ka sellist muljet, et meile, me suruksime neile peale mingisugust poliitilist mudelit, sellepärast et läänemaailm, Ameerika Ühendriigid ja mõned riigid tahtsid aastal kaks tuhat kolm just nimelt seda teha, tahtsid äh, Pärsia lahe piirkonnas peale suruda oma öö, äh, mudelid äh, pärast, pärs-, pärast teist sõda siis Iraagiga, me teame, millised on olnud need tulemused, mitte just väga positiivsed, nii et minu meelest peaks olema natukene mõõdukad öö, ähm, selles osas, millist poliitikat me selles maailma piirkonnas siiski ajame. suur tänu, härra Bodi nüüd veel kalendrist. kümnendal veebruaril hääletame komisjonis. aga nüüd läheme edasi päevakorraga nobedasti ja järgmisena saab äh, sõna härra Provera, kes on meie aseesimees, aga ühtlasi ka raportöör raporti osas, mis puudutab ebastabiilsusest tingitud rännet ning Euroopa Liidu välispoliitika kohaldamise ala ja rolli ja tänases kontekstis on muidugi see äärmiselt äh, päevakohane raport. suur tänu, härra esimees! minu meelest ka see raport on äh, väga õigel ajal valmis saanud ja ma tahaksin äh, tänada kõiki neid kolleege, kes äh, on sõna võtnud selle raporti osas ja ilmselt tahab ka, tahavad ka kriitikat esitada, kuid rändega seonduvad teemad on aast-, on, on väga keerulised. tihti juhivad inimeste seisukohti siin eelarvamused, ja erapooletusest eriti rääkida ei saa, kuid erapooletus on äh, tõhusa poliitika aluseks ometigi. ränne on ajalooline ülemaailmne nähtus viimastel aastatel, aga on sellest kujunenud äh, tohutult tähtis elu osa, sellel on nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed tagajärjed, äh, kuid lisaks sellele kultuurilised ja humanitaartagajärjed rääkida tuleb nii seaduslikust kui ka ebaseadlik-, seaduslikust rändest. on neid, kes äh, rändavad välja konflikti piirkondadest või piirkondadest, mida on tabanud äh, äh, looduskatastroofid ja nii edasi. kuid rände taga üldiselt on ainult üks põhjus alati jõuda paremale elujärjele, minna kuhugi, kus elukvaliteet on parem võrreldes siis sellega, kuidas on asjad sealt, kust te olete pärit. ebaseaduslik äh, ränne muidugi on murettekitav, sellepärast et selles osas on asjad ainult halvemaks läinud. kujunenud on välja suisa uued äh, orjapidamisviisid. Äh, me ei saa täna rääkida enam orjapidamise lõpetamisest, orjapidamine jätkub, inimesi kuritarvat-, kuritarvitatakse kas siis majanduslikult või, või suisa seksuaalselt ja erinevaid poliitikaid on kujundatud selleks, et, et ebaseadusliku rändega võidelda ei piisa minu meelest aga sellest, et me võtame vastu repressiivse poliitika väga äh, karmilt sätestatud immigratsioonipoliitikaga. meil hoopis on vaja äh, palju lahkemat poliitikat vähem arenenud riikide suhtes, mis arvestaks ka seal, nendes piirkondades elavate inimeste tegelike vajadustega, mitte ei keskenduks ainult teooriale. koostööpoliitika, arengupoliitika seni on kahjuks äh, Äh, osutunud äh, valeks, äh, seal on palju vigu ja, ja me oleme näinud, et see poliitika ei ole arvestanud sugugi sellega, et rände puhul on, on olukord pidevas muutumises väga paljudes riikides probleemiks on äh, laialt levinud korruptsioon, struktuurilised äh, raskused, äh, ei ole seda lihtsalt võimalik teha, ei saa käivitada abiprojekte mitmendal põhjustel või, või siis on teiseks põhjuseks see, et abiprojektid lihtsalt ei vasta kummagi osapoole vajadustele, ei nende vajadustele, kes seda abi saavad, ega ka nende vajadustele, kes seda annavad. isegi kui meil oleks koostöö ja arengupoliitika, mis oleks täiuslik, ei piisaks äh, sellest, et äh, vastata äärmiselt keerulistele ja, ja väga peentele probleemidele. nimelt kogu selle proble-, problemaatika taga on ebastabiilsus. poliitiline või majanduslik ebastabiilsus, teinekord muidugi võib selle ebastabiilsuse esile kutsuda loodustingimused, või nagu me Maagrebi piirkonnas oleme näinud Tuneesias ja Egiptuses, siis poliitilist ebastabiilsust. ja ma tahaksin natukene laiendada oma seisukohti selles ebastabiilsuse küsimuses. ebastabiilsust põhjustavad inimõiguste rikkumised, diktaatorlused, Äh, tihti on selle taga arengu puudumine, see, et äh, selle maailma põhja- ja lõunapiirkondade vahel on tohutu suur haigutav lõhe äh, või looduskatastroofid, mis üsna tihti sunnivad sadu tuhandeid inimesi lahkuma ühest piirkonnast teise, ületama ka mandreid aga täna on võib-olla kõige olulisem äh, sotsiaalne stabi-, äh, ebastabiilsus, aga võib-olla peaks rohkem rääkima siiski stabiilsusest kui ebastabiilsusest. oli neid, kes arvasid, et äh, aastakümnete pikkune Mubaraki režiim on ju ka tähendanud mõnetist poliitilist stabiilsust aga tegelikult äh, on kogu see stabiilsus tänaseks kokku varisenud ja, ja tulemused on suhteliselt õnnetud, sest et me näeme, et Maagrebi piirkonnas inimesed on tulnud tänavatele. tänavatele on need aga, neid ajanud aga sotsiaalne eba, ebastabiilsus. ja seega, et äh, kui, et selle puhul me siis saame rääkida sellest, et poliitiline stabiilsus küll jah, kuid see on väga pinnapealne ja väga õrn. Tuneesia olukord on küll hoopis teistsugune kui Egiptus Egiptuses, kuid Egiptuses ja Alžeerias me näeme selgelt seda, et vajaka on äh, sotsiaalsetest struktuuridest, mis oleks vahendajaks äh, inimeste ja, ja võimuladviku vahel. näiteks ametiühingute puudumine, kes, kes võitleksid töötajate õiguste eest või poliitilised erakonnad, traditsioonilised tõelised erakonnad, kes kes äh, arendaksid poliitilist äh, arutelu nende teemade osas, mis ähm, äh, nende riikides on olulised. ühinemisvabadus tihti on samuti piiratud. ühesõnaga, surve all on kõik need struktuurid, mis vajalikud olnud demokraatliku ühiskonna väljakujunemiseks seega selline mm, pealtnäha stabiilsus, kuid siiski pinnapealne stabiilsus äh, ei ole sugugi positiivne, vaid pigem õõnestab sotsiaalset stabiilsust. ja, ja see tähendab seda, et sotsiaalne infrastruktuur, mille läbi saaks äh, inimeste vajadused katta, puudub täpselt samamoodi äh,. majanduslik ja finantsabi ma näen siin, et härra esimees vaatab mind siin juba nõudliku pingu, pilguga ja seega teen lühidalt. loomulikult on vaja majanduslikku abi saata, kuid sellest abist peab ka mingi tolku olema. see peab viima konkreetsete projektideni, mis täidab konkreetsed vajadused abisaajate poolt. ja seda peab juhtima kasvusuunaline demokraatiapõhine poliitika ja loomulikult äh, meie lõppeesmärk on ju see, et nendest riikidest kujuneksid demokraatlikud riigid. et kujuneksid välja sellised institutsioonid ja struktuurid, mida demokraatial on vaja. tagada tuleb seega inimõiguste kaitse ja, ja kõik sinna kuuluv, kõik, mis, mis puudutab, mis iseloomustab demokraatiaid. aga ärgem unustagem ka võimaluste võrdsuse tähtsust see aitab kindlasti parandada mm, suhteid ühiskonnas äh, laiemalt, äh, see viib lõpuks selleni, et naised ja mehed on võrdsetel alustel tegutsemas ja nii edasi. härra esimees tänab härra Proverat ja annab sõna härra Brokile, kellel ehk on midagi öelda rändeteemadel. ja pärast seda härra Tšanok on veel soovinud sõna aga härra Prokk ütleb, et tema küll ei ole soovinud sõna. no hea küll, ütleb selle peale härra esimees. härra Mutalto saab kaheks minutiks sõna. härra Mutalto on nimelt variraportöör. Um, of... suur tänu kõigepealt pean ütlema, et minu meelest on tegemist ainult tasakaalustatud raportiga ja härra Provera, raportöör, on selgitanud komisjoni kohalviibijatele migratsioonivoogudega seotud äh, küsimusi, mis äh, on siis tingitud äh, ebastabiilsusest. rändel on aga ka teisi külgi, nimelt külg, mis on seotud Euroopa Liidu välispoliitika ulatusega. selle raporti üldiseks suundumuseks on püüda, püüda toetada äh, kooskõlastatud, äh, koordineeritud, äh, aga samas tingimustega abi. loomulikult on siin erandiks humanitaarabi ja see on äärmiselt oluline. ma ei tahaks kulutada liiga palju mulle eraldatud kõneaega, kuid äh, pean siiski ütlema, et härra Provera ülesanne oli äärmiselt keeruline. leian, et äh, me siin rakendame vankri hoopis hobuse ette, kuivõrd äh, räägime Euroopa välispoliitikast, rändeküsimustes olukorras, kus meil tegelikult puudub Euroopa Liidu sisene rändepoliitika. välispoliitika peaks kajastama rändepoliitikat Euroopa Liidu sees, aga meil puuduvad ühised äh, seisukohad Euroopa Liidu siseselt rändeküsimustes. tasakaalu leidmine selles raportis seetõttu äh, pole sugugi lihtne suur tänu, teen lühidalt, suur tänu, härra Provera, sissejuhatava sõnavõtu eest, väga paljud asjaolud toodi välja ja loomulikult äh, siin on paljustki rääkida ja loodetavasti variraportööridega on meil võimalik koos teiega maha istuda ja asjadest üksikasjalikumalt rääkida. konkreetsemalt tahtsin küsida, kas te räägite ka sinise kaardi äh, küsimustest, teadmissektoritega seotud äh, sisserändajate küsimustes me siin räägime rändest erinevate riikide vahest, migratsiooniga seotud olukordadest teistes kohtades väljaspool Euroopa Liitu ja nii edasi, need on seetõttu käsitletakse mitmesuguseid erinevaid küsimusi ja me peame tunnistama, et ka äh, migrante on erinevaid äh, inimesi, kes on sunnitud äh, lahkuma oma kodupaigast sellepärast, et nad kaitsevad inimõigusi või äh, muudel põhjustel, mis ei ole majanduslikud põhjused. tahaksin küsida ka, et kas kavatsete käsitleda sisserändajate äh, kuritarvitamise ja väärkohtlemise küsimust sageli satuvad sisserändajad äh, eriti haavatavasse olukorda ja iseäranis haavatavas olukorras on loomulikult naised ja lapsed. Need on küsimused, mis mulle huvi pakuvad äh, ja ma ootan rõõmuga meie üksikasjalikumaid arutelusid äh, nendel teemadel. suur tänu ja härra Sõvern järgmisena. suur tänu. ma leian, et äh, tegemist ei ole mitte ainult tasakaalustatud raportööriga, vaid ka äärmiselt keerulise raportiga. raportöör on püüdnud sisserände ja rände küsimusi äärmiselt põhjalikult käsitleda. ja väga oluline on, et siin on rõhutatud et selle nähtuse erinevaid külgi ei saa alahinnata. kordaksin ka kolleeg Montaldo poolt öeldud. ma arvan, et raportisse tuleb sisse tuua ka kommentaar öö, selle kohta, kui oluline on Euroopa Liidu sisene rändepoliitika ja öö, siis tahaksin puudutada ka ajude äravoolu küsimust, mitte ainult ebastabiilsus, poliitiline, majanduslik ebastabiilsus ei põhjusta rännet, vaid ka isikliku äh, ametialase arengu poole püüdlemine on sageli rände stiimuliks ja seda tuleb ka arvesse võtta, tuleb võtta arengupuudust äh, päritoluriikides ja arenguvõimaluste puudumist päritoluriikides, mis sageli sunnivad inimesi äh, rändama asuma, mõnikord äh, legaalselt, mõnikord jällegi ebalegaalselt. ja härra Tänak, palun uh,. suur tänu, härra esimees. tegemist on äh, härra Fiorella Provera poolt üsna julge katsega, püüdes neutraalse keelekasutusega käsitleda ühte väga delikaatset poliitilist probleemi, millega me peame kõik ka oma koduriikides tegelema. minu valimisringkonnas Londonis on suuri probleeme kontrolli alt väljunud sisserändega, meil on üle kahe miljoni või umbes kahe miljoni ringis inimesi arengumaailmast Äh, tegemist on niisiis väga prioriteetse küsimusega ja äh, see näitab, milline on surve, nagu näiteks äh, minu koduriigis ka surve avalikele ressurssidele, sealhulgas tervishoiu, haridusressurssidele ja see kindlasti seab ohtu ka sotsiaalse ühtekuuluvuse ja sageli ka seda äh, vastuvõtvates äh, kogukondades. me peame kindlasti selle küsimusega tegelema, aga mitte kedagi süüdistades. Äh, meie fraktsioon ei lepi sellega, et rändepoliitika muutub äh, üldiselt Euroopa Liidu pädevuseks. ma leian, et aga siiski Euroopa tasandil on võimalik saavutada lisandväärtust, kui me suuname Euroopa Liidu abi väiksematest ja vaesematesse riikidesse maakrate riikides näiteks, kus on kõige suurem noorte inimeste eksport, ma arvan, et meil on poliitiline kohustus stabiliseerida neid riike äh, ka osaliselt sellepärast, et see aitab äh, piirata rännet meie enda riikidesse ja äh, loomulikult tuleb arvesse võtta ka sõjalist sekkumise võimalust siis, kui tegemist on kriisiolukorraga, afgaanid, zimbabwelased ja nii edasi ja nii edasi, kes on sunnitud rändama Äh, omaenda koduriigi olukorra tõttu ja sellistes olukordades, kui me tahame rändevooge peatada, peame sõitma, äh, sekkuma ka sõjaliselt üks asi, millele ma olen vastu, on äh, nii-öelda sõelumine, parimate väljasõelumine ja seesama sinise kaardi süsteem seda teeb. see tähendab seda, et me tegelikult õõnestame päritoluriikide, päritoluriike ja igasuguseid arenguvõimalusi, loomulikult need riigid äh, on äh, vaesed ja sellisel juhul tekib me tegelikult ainult soodustame ka nii-öelda teisejärgulist migratsiooni ja sellepärast, et äh, nii-öelda riigi ajud on juba lahkunud, siis tuleb ka teine voog järgi. Rango Rakis. suur tänu, härra esimees. E, suur tänu, härra esimees. Läheme teine eksessi γιατί δεν θίγει το ουσιαστικό ζήτημα την ουσιαστική. Suur tänu, ma olen nõus selle raportiga. vabandust, pole nõus selle raportiga. kuivõrd väga paljud olulised teemavaldkonnad, mis on rändega seotud, on raportist täielikult välja jäänud. ja mis puutub Euroopa Liitu, siis äh, tingimustes, äh, majanduskriisi tingimustes, kus meie tööturud on äärmiselt suure surve all, on äh, rändeprobleem seda tõsisem ja tänu rändele suureneb surve ka töölisklassile kui me tõesti tahame aidata töötajaid, siis äh, peame tegema omad järeldused, märksa lihtsamad järeldused. me ei pea mitte alati kandma hargmaiste ettevõtete huve sellepärast et äh, käitudes nii, võime ainult soodustada ebastabiilsuse levikut. ma ei, ma ei ole üldsegi kindel, kas meil oleks vaja Euroopa poliitikat. kas me peame kogu aeg sekkuma küsimustesse, mis on äh, seotud Afganistani, Iraagi ja teiste riikidega, niikaua kui me seda teeme, siis äh, igal juhul üha rohkem soovivad inimesed äh, nendest riikidest välja rännata. seda tasub meeles pidada. loomulikult meil on ju endal Frontex ja mis puudutab rändajate õigustesse, siis äh, ma ei ole üldse kindel, et neil on mingisugused õigused tagatud ja et neil peaks need olema. igal juhul esitame igasuguseid muudatusettepanekuid. ja härra Bravera raport on tähtis, väga tähtis ja on selge, et tegemist pole kerge teemaga on raske leida vastuseid kõikidele küsimustele, see, sellel küsimusel on oma erinevad küljed, oma erinevad kihid ja elemendid ja erinevad asjaolud, tegurid, mis mõjutavad seda nähtust. stabiilsuse puudumine ei ole mitte ainus tegur, mis mõjutab rännet ja soodustab seda. me peame olema teadlikud sellest, et äh, ränne omakorda äh, soodustab stabiilsuse kasvu riigis, äh, kust inimesed lahkuvad. seda tuleb ka arvesse võtta. samas peame arvesse võtma seda, et meie käitumine ei soodustaks rassistlikke puhanguid. me peame keskenduma inimestele, kes soovivad emigreeruda, me peame aitama neid riike äh, kust inimesed tulevad, et inimesed sooviksid jääda oma koduriiki ja et nad ei peaks lahkuma oma kodupaigast. me peame ka Euroopa rahvale Euroopa rahva poole pöörduma seoses rändeküsimustega, mis tekitavad ebastabiilsust. ja samas peame tagama, et kui äh, sisserändajad meie juurde jõuavad, me kohtleme neid äh, igati kohaselt. suur tänu härra Proverale, kelle ülesanne oli tõesti keeruline. ta püüdis äh, erinevaid kaalutlusi, erinevaid asjaolusid kokku panna ja ühendada. on palju elemente, millega ma olen nõus ja on äh, lõike, mille puhul ma ei ole otseselt temaga äh, eriarvamusel, aga kus ma oleksin nõus lihtsalt äh, mingite tavadega ja ma arvan, et me peaksime vaatama näiteks Põhja-Aafrikat, Vahemere piirkonda ja kõik, mis seal toimub, on tegelikult meie tegemata jäänud töö tagajärjeks. nüüd me siis peame vaatama, mis toimub, me peame oma poliitikat või viima reaalsusega kooskõlla. Kotonu leppe tingimuslikkust ei kasutata mitte kunagi ja kui kasutatakse, siis ainult ebaoluliste juhtumite puhul, võtame näiteks Euroopa Liidu Liibüa memorandumi, siis äh, migratsiooniküsimust ei peaks me mitte ainult keskenduma Äh, meie suutlikkusele, aga me peaksime keskenduma nende inimeste eluolule, kes tahavad emigreeruda. ja mainitud on naiste rolli raportis mõningates kohtades ja migrantide väärkohtlemist, ma leian, et demokraatia ja inimõiguste põhimõtete rakendamine kõikidel nendel puhkudel on äärmiselt olulised. For two minutes yes,. välisteenistuse esindaja, palun. aitäh, härra esimees. kaks kommentaari, mis ehk aitavad heita pisut valgust täna käsitlusel olevale teemale, mis puudutab ministrite konverentsi UEFM-is siis nagu te teate, sellised kohtumised praegusel hetkel ei ole võimalikud, aga kõrge esindaja tegeleb selle küsimusega ja läbirääkimistes on näha teatavaid äh, ava, avanemisi, võimalusi. Äh, näiteks tegeleda erinevate teemadega, nagu näiteks äh, narkokaubanduse vastane võitlus, siis Euroopa naabruspoliitika ülevaatamine on ka üks meede, vahend, mis on seotud selle teemaga, selle üle. komisjon võtab omapoolse dokumendi veebruari lõpus vastu ja selles dokumendis võtame arvesse ka teie seisukohti. ja siis veel, mis puudutab kõrge esindaja komisjoni asepresidendi mandaati, siis loomulikult on tema ülesandeks tagada selle poliitika erinevate elementide koostoimimine ja meil peab olema ühtne lähenemine erinevatele küsimustele, sealhulgas ka finants- ja inimõigustega seotud küsimustele. me püüame seda kindlasti arvesse võtta ja meil toimus surekomisjonis ka äh, selle teemaline arutelu täna hommikul. jah, ma tahaksin tänada kõiki, kõiki sõnavõtjaid. kõigepealt proua Gomes ma ei äh, see on talle ülesandeks äh, mingisugust äh, ühist poliitikat ise kujundada, ma olen vägagi koostöö poolt erinevate fraktsioonide vahel. me peame üldise koostööpoliitika vaimus töötama. ja nägema migratsiooni laiemas kontekstis me käsitleme finantsküsimusi eraldi koostööga seotud küsimustest, siis sellel pole mingisugust mõtet. ebastabiilsus, sõjaline sekkumine, kõik on omavahel seotud küsimused. rändajate väärkohtlemine on kuritegelik ja seetõttu tuleks sellele läheneda ka lähtuvalt kriminaalõigusest olen nõus ka kommentaaridega, mis puudutasid äh, ajude äravoolu, me tahame noori inimesi, haritud inimesi, kuid me ei mõista, et me võtame ära äh, päritoluriikide parimad pead ja äh, seega aeglustame veelgi nende riikide arenguid. välispoliitika ja üldine poliitika eeldavad koordineerimist. me peame lähenema küsimusele terviklikult, et meie pakutud lahendused oleksid tõhusad. meie lähenemises minevikus on olnud mitte, mitmeid puudujääke ja me peame neid puudujääke arvesse võtma meie tulevases töös. esimest tuletab meelde, et muudatusettepanekuid esitatakse kuni kaheksanda veebruarini äh, kella kaheteistkümneni ja siis kuueteistkümnendal äh, märtsil arutatakse seda küsimust edasi. Lähme edasi päevakorrapunktiga number seitse, resolutsiooni ettepanek Montenegro Euroopa Liiduga ühinemise protsessi kohta ja härra Tännak on raportöör, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada. Eh, eh, eh. jah, tahaksin tänada sekretäriaati ja Pomari, kes on väga palju meid aidanud raporti koostamisel ja ka tahaksin tänada variraportööre, kellega koondusin möödunud nädalal Ehm, Montenegro teema on tegelikult üks nii-öelda e, kõige vähem probleeme tekitanud teema, mis minu viieteistkümne, üheteistkümne tööaasta jooksul on esile kerkinud. E, kõigile vaatamata saime seitsekümmend kuus muudatusettepanekut, mis e, hõlmavad praktiliselt kõiki valdkondi ning konsultatsioonis variraportööridega olen nende kõikidega kohtunud, põhilistest fraktsioonidest äh, olen kokku pannud äh, seitse kompromissettepanekut põhiteemadel võitlus korruptsiooni vastu, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu, vajadus edendada vähemuste õigusi, äh, sealhulgas lesbi, gei kogukondi, naistevastane vägivald ja nende suurem osalus avalikus elus, mm, siis tähelepanu pööramine romidele, mm, kes tulevad põhiliselt Kosovost ja ka siis see teema, mis puudutab äh, vajadust ressursside järgi selleks, et tagada kohtuvõimu sõltumatus äh, ning äh, Montenegro parlamendi järelevalvepädevuste küsimust. järgmisel nädalal saan kokku nende parlamendi spiikriga selleks, et arutada, kuidas meie saame ähm, aidata neil tugevdada parlamendisaadikute rolli ning äh, küsimus äh, ka Montenegro põhiseadusest ja sealsetest sätetest, mis puudutavad valimisi, selleks et huvide konflikti vältida. tahaksin öelda, et sellises väga väikeses riigis, äh, kus elab kuussada tuhat inimest, on tihtipeale väljakutseks see, kui huvide konflikti ei ole, sest nii-öelda juhtiv klass on seal suhteliselt väike ja nad kannavad erinevaid rolle üheskoos ning ka siis ähm, ajakirjanike äh, kaitseküsimus ja kompromiss kaheksa, siin ma olen lõigu kakskümmend üks muutnud selleks, et äh, tagada nii-öelda äh, suurem keskkonnakaitse elektrienergiajaamade ja, ja tammide ehitamisel selleks, et et toetada seda väikest majandust, mis liigselt praegu tugineb turismile aga äh, kümnendal veebruaril on meil võimalus siis arutada seda kõike. palju tänu ja sõna saab härra Kukan. aitäh mm, poolteist minutit teile, võib-olla mul ei olegi nii palju vaja. palju tänu raportöörile väga hästi tehtud töö eest. Montenegro raport äh, peegeldab äh, parlamendi suhteliselt positiivset seisukohta selle riigi suhtes. Montenegro edu on olnud senini eh, küllaltki sujuv ja see aspekt tuleb välja ja seda rõhutatakse kogu raporti käigus. millised on siis eh, murepunktid? korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus, mis jäävad Montenegros tõsiseks probleemiks ja valitsus peab tõsiseid sammu selles valdkonnas astuma valimisalane mm, seadusandlus, see tuleb viia kooskõlla Euroopa seadusandlusega. parlament peab tugevdama oma järelevalve rolli valitsuse üle. laiemalt tuleb ähm, kaasata kodanikuühiskonna organisatsioone kõikidesse protsessidesse, eriti selles osas, mis puudutab lõimumist Euroopa Liiduga. Montenegro peab äh, komisjoni poolt sätestatu need lahtised küsimused veel lahendama selleks, et saaks alustada liitumisläbirääkimisi. ma loodan, et see toimub peagi palju tänu. järgmine sõnavõtja. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin liituda nendega, kes on raportööri tänanud minu meelest on tõesti tal õnnestunud kokku panna väga hästi tasakaalus olev tekst. ning ma olen nõus ka sellega, mida ütles äs-, äsja härra Kuukan kompromiss, äh, mille me leidsime, kindlasti toestab äh, seda teksti ning ma teeksin äh, Rahvaparteile siis omalt poolt ettepaneku seda toetada. ja põhimõtteliselt saan toetada ka teisi ettepanekuid, kui tei-, kui teised muudatusettepanekud jäävad vastu võt-, võtmata. härra proua Lunatšek, palun. Uh, aitäh, esimees ka mina tahaksin tänada härra Tšannakit väga hea töö eest, mille ta on ära teinud ja ka selle eest, et ta on äh, võtnud üle mitte ainult meie fraktsiooniga, vaid ka teiste fraktsioonide erinevad muudatusettepanekud äh, selleks, et tekst tõesti äh, hõlmaks kõiki olulisi aspekte, mis on olulised Montenegro liitumisprotsessis ja see on välja pakutud väga heas sõnastuses, et saada hea ülevaade sellest, mis Montenegros on ära tehtud ja mida Montenegros on vaja veel ära teha. kolleeg Tšanak juba väga hästi tõi välja kõik need probleemid, mis on vähemused, meedia, korruptsioon, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, nii et väga hea, et kõik see on siia eh, sisse võetud ja, ja palun ta, veel kord tahaksin tänada härra Tšanakit koostöö eest. omakorda tahaksin kommenteerida kolme muudatusettepanekut, te ise mainisite ühte neist, härra Tšanak, sada kolmkümmend kaheksa, mis puudutab äh, äh, romide Ashkeli vähen-, vähemust, kus te ei tahaks meie muudatusettepaneku teist osa toetada, mis kutsub üles äh, nende seaduste rakendamist tugevdama. ma loodan, et, et te veel mõtlete ümber, sest nagu me kõik teame, siis, siis see seaduste ellurakendamine on ju olu-, oluline. kui me, meil on lihtsalt ainult seadused ja neid ellu ei rakendata, siis ei ole ka asjal ju mõtet, nii et ma tõesti loodan, et te veel mõtlete ümber ja, ja võib-olla ka teised kolleegid on valmis toetama meie muudatusettepaneku teist osa järgmine, number seitsekümmend kolm, mis räägib kokkuleppest eh, Montenegro ja Itaalia vahele eh, energeetikaalane nii-öelda torujuhe ehitada. ka komisjon on eh, tutvunud selle raportiga ja toetab sellist sõnastust, et majandusministeerium peaks avalikult välja kuulutama selle lepingu ja ma loodan, et enamus kolleege toetavad meie poolt välja pakatud muudatusettepanekut ja lõpetuseks, jah, see on nüüd kõige viimane ja nüüd tuleb viimane, see puudutab hüdroelektrijaama ja olukorda hüdroelektriga, ma nõustun kõige sellega, mida härra Tšanak on öelnud, et nad peaksid oma energiaallikaid mitmekesistama ja on äh, märkinud, et äh, Montenegro kõige suuremaks äh, energiaallikaks on hüdroenergia, aga ikkagi jääb küsimus, kas me võtame aluseks teie kompromissi või, või esitame täiendava ähm, suulise muudatusettepaneku, mis oleks tugevamalt sõnastatud, kus me palume tõesti ökoloogilisest seisukohast asja põhjalikumalt analüüsida aitäh, härra Huntis, palun. jälle poolteist minutit teile. aitäh. raport on ähm, hästi tasakaalus, raportöör on teinud ära hea töö, meil ähm, suuri probleeme selle raportiga ei ole ja ähm, tegelikult äh, me saime omalt poolt probleemid välja tuua ja nüüd me võime nõustuda välja pakutud ähm, kompromissmuudatusettepanekutega, nii et äh, meie jaoks suuri probleeme ei ole, rohelised esitavad suulise muudatusettepaneku, mis puudutab äh, seda teada-tuntud probleemi Lääne-Balkani riigi liitumisega ära ei tohi unustada seda, et, et tuleb mm, jälgida, järgida ettenähtud poliitikaid, avaliku teenuse Bologna protsess, see, mis seal on toimunud, sellega me ei saa nõustuda ja seda seetõttu, et, et ei ole piisavalt olnud poliitilist eh, soovi, poliitilist tahet me kõik teame, et, et ka vabaturu osas ei ole tehtud ära veel nii palju, kui võiks nii et eh, loomulikult eh, ka meil tuleb omalt poolt eh, aidata liituvat riiki. härra Biden, poolteist minutit. aitäh, esimees, me oleme parlamendis endiselt suurusjärk kolmas fraktsioon ja ma tahaksin tänada teid, et te andsite sõna mulle kui variraportöörile. tahaksin ühineda nende kolleegidega, kes avaldasid härra Tšernokile tunnustust äh, raportöörina tehtud töö eest äh, ja tahaksime äh, ka meie omalt poolt teda tänada suurepärase koostöö eest. ka meie esitasime kaheksa muudatusettepanekut, mis leidsid meie kõigi toetuse. seega mm, mul ei ole omalt poolt midagi eraldi välja tuua, võib-olla omalt poolt rõhutaksin siis seda, et me endiselt ootame ja väga oluline on see, et äh, huvide konflikti küsimus leiaks lahenduse, mis tuli välja juba aastal kaks tuhat neli. nii et äh, see on üks võimalusi tõhustamaks äh, võitlust korruptsiooni vastu riigis, kus on endiselt probleeme korruptsiooniga ja eh, muude küsimuste hulgas, mis ehm, väärivad rõhutamist, on eh, see, et peab astuma täiendavaid samme selleks, et eh, tagada ehm, ajakirjanduse vabadus, seda kaitsta ja, ja et suurendada riigi haldussuutlikkust. tegemist on armsa väikese riigiga, ehm, mis on väga heaks kandidaadiks saamaks Euroopa Liidu liikmelisus aitäh, aga nüüd härra Kassin, palun, poolteist minutit uh,. tudi jaz bi rad äh, čestitev poročevalcu za izjemno ka mina tahaksin avaldada tunnustust raportöörile suurepäraselt tehtud töö eest. ta on suhtunud väga positiivselt sellesse väikesesse riiki, kes läheneb Euroopa Liidule. ja ma usun, et ähm, me äh, võiksime suulise muudatusettepanekuga julgustada uut peaministrit, kes on võtnud endale ülesandeks saada kokku pea, peaministriga kohe esimesel tööpäeval. härra Tšanak, te mainisite, et teil on kavas saada kokku peaministriga ja tahaksin pöörata teie tähelepanu äh, ühele äh, ebaharilikule probleemile. Serbia õigeusu kirik on ehitanud kirikuruumi ja mäele kasutades endise Jugoslaavia armee helikoptereid ja nüüd äh, nõutakse selle kiriku lammutamist. ning on kutsutud üles Montenegro parlamenti seda toetama. see ei ole küll tavapärane äh, asjade lahendamise käik kahekümne esimesel sajandil, tõesti oleks hea, kui me suudaksime neid pingeid leevendada, eriti olukorras, kus on algatatud kriminaalmenetlus, mis omakorda pingestab olukorda. meil on vaja rahu jalule seadmist ja, ja tõesti, palun, härra Tšanak, andke endast parim selleks, et et need mineviku teemad uuesti esile ei kerkiks. Uh, Mr Tanok, please. härra Tšanov, palun. Um, well, thank you very much, Mr Chairman. Well, I have to say, um, in spite of the uh... jah, ma pean äh, mainima, et kuigi mind hoiatati selle teema ülesvõtmisel, tuli välja, et et, et see töö ei olnudki nii raske ja, ja meil oli päris hea konsensus erinevate fraktsioonide vahel äh, välja arvatud äh, kuue tekitatud, tõstatatud probleemid privatiseerimise osas aga nüüd vastuseks proua Lunatšek, mis puudutab äh, muudatusettepaneku kolmkümmend kaheksa, ma vaatasin selle uuesti läbi ja tõepoolest äh, ausalt öeldes äh, ma isegi ei mäleta, miks ma selle vastu olin. ma, ma konsulteerin kolleegiga ja ma, kolleegidega ja ma võtan teiega uuesti ühendust, ilmselt me võime tõesti teile selles küsimuses vastu tulla. mis puudutab muudatusettepanekut seitsekümmend kolm, siis mulle anti teada, et see muudatusettepanek on vananenud Montenegro valitsus on juba selle avaldanud, ma kontrollin faktid üle, aga saadan kindlasti emaili selle kohta, nii et kui see on üleliigne, siis kui ta on juba vananenud, siis jääb ta kindlasti kõrvale. ja nagu ma ütlesin, ma ei, ei toeta suulist muudatusettepaneku kompromissi osas, mis puudutab lõiku kakskümmend üks, kuna kompromiss katab seda juba piisavalt äh, äh, Katšnile äh, tervitan teie muudatusettepanekuid, mis puudutab uue peaministri rolli kes, nagu ma aru saan, on väga andekas noor mees, kes on olnud juba rahandusminister ja ma olen ka temaga kohtunud. ja ma usun, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et, et me oleme maininud seda, et Montenegrole on ametlikult kandidaatriigi staatus antud, see on põhjenduspunktides puudu, nii et eh, selle muudatuse me peame sisse viima, see on selline tehniline muudatus ja kui te tahate suuliselt midagi äh, esitada uue peaministri rolli kohta, siis te võite seda teha ja mis puudutab seda kirikute küsimust, siis ma kuulsin sellest nüüd esimest korda, loomulikult ma ei jälgi pidevalt Montenegro äh, ajakirjandust, kuna ma ei valda kohalikku keelt, kui te äh, olete valmis mulle nii-öelda rohkem detaile andma selle juhtumi kohta, siis äh, ja muudatusettepaneku, siis ma olen valmis sellega tegelema. palju tänu hääletus komisjonis toimub kümnendal veebruaril, teile veel meeldetuletuseks, nii palju enne, kui me liigume edasi. aga kuna me oleme otsustanud, et järgnev küsimus eh, toimub meil mm, nii-öelda kinniste uste taga, siis palun kõikidel ajakirjanikel ja diplomaatilise korpuse esindajatel lahkuda ja palume härra Laitšakil tulla siia ja nüüd edasi on meie koosolek kinnine. Yeah, we